So, meine Damen und Herren, wir beginnen mit der Sitzung. Wir haben daamid ja härrad, alustame oma koosolekuga. meil on täna terve rida päevakorrapunkte vaja läbi võtta. esiteks innovaatiline liit, Euroopa ümberkorraldamine maailmaks pärast kriisi. meie kolleeg proua Merkis on raportöör, on ka paar variraportööri. ja proua Merkis saab esimesena sõna. palun, teil on sõna suur tänu, härra esimees. Dear colleagues, the uh, Innovation Union kallid kolleegid, Innovatsiooniliit on üks seitsmest Euroopa Liidu suurprojektist, mille eesmärgiks on tagant tõugata innovatsiooni ning toime tulla Euroopa Liidu ees seisvate suurte ühiskonna väljakutsetega. vananeb elanikkond ju, on energiast nappus tuleb üle minna taastuvatele energiaallikatele. me sõltume väga toorainest ning transpordist. ühiskonna ees on palju teisigi väljakutseid nagu kliimamuutus on aga kõige suurem. ja nüüd otsustatakse, kuidas kriisist väljuda, stimuleerida kasvu ja luua töökohti. innovatsiooni käsitletakse tavaliselt kolmnurgana, teadmiste kolmnurk, valitsus, teadusasutused, uurimisasutused ja äriühingud, ettevõtted ma ei taha öelda, et ma tahaks nelinurka siin moodustada kolmnurga asemel, aga me räägime tõesti teadmuskolmnurgast ennekõike, sest kõige täht-, aga samas on eh, sellest välja jäänud väga tähtis aspekt, nimelt innovatsiooniliit. ja kodanikud ise on siit välja jäänud, sest kodanikud on need, kes innovatsiooni tagant lükkavad, sest kui kodanikud ikkagi innovatsiooni äh, ei, ei taha toetada, siis innovatsioon kuhugi välja ei jõua. nii et kõigepealt peab nõudlus olema kodanike hulgas innovatsiooni järele. nii et eh, inimeste, kodanike keskne innovatsioon on Innovatsiooniliidu peateema. me oleme juba arutanud seda Eh, innovatsiooniliit tuleb koos eh, uue instrumendiga Euroopa innovatsioonipartnerlused. Eh, tegemist on muidugi instrumendiga, aga see on instrument, mis peab toetama strateegiat ja ei ole ise strateegia. Euroopa Liidu uus strateegia peab aitama meil toime tulla ühiskonna ees seisvate väljakutsetega ja millised on peamised teemad, minu arvates tähtsad teemad. Strasbourgis toimus meil möödunud kord variraportööride kohtumine, see oli väga konstruktiivne ja sai selgeks, et on teatud elemendid nagu sotsiaalne innovatsioon, stardardimine ja finantseerimine mis on innovatsiooni jaoks ülimalt tähtsad ja kõige rohkem ka muret valmistavad. sotsiaalne innovatsioon, mis see on? mina tahaksin, et innovatsiooniliit ei ole ainult mingi suurejooneline filosoofia, vaid et see oleks väga konkreetne, et see kavandaks konkreetsed sammud kahe tuhande kaheksakümnendast aastast peale, mida me hakkame tegema. sotsiaalne innovatsioon on tähtis, aga on ka väga tähtis, et me defineeriksime, mis asi see sotsiaalne innovatsioon tegelikult on. loomulikult me jätame ka tõlgendamisruumi, aga millega on tegemist? kas protsessiga või eh, viisidega, kuidas käitumismalle muuta ma arvan, et me oleme liiga kaua käsitlenud innovatsiooni kui toodet, kui kõrgtehnoloogilist toodet, eh, mis tuleneb eh, teadusuuringu protsessist. aga me peame innovatsiooni käsitlema just nimelt protsessina, eh, mis on seotud nii suurte ühiskonna ees seisvate väljakutsetega, kui on ka, omab ka tootejooni. jah toote kasutamine, meetodi kasutamine on lõppkokkuvõttes ju see, mis muudab meie ühiskonda. ma tahaksin tuua ühe näite. näiteks energia kokkuhoid. väga palju on selles vallas innovatsiooni, aga eh, kui võrd neid kasutavad VKE-d, VKE-de peategevus ei ole ju energia kokkuhoid, aga samas nad tahaksid seda väga teha. ma usun, me peaksime stimuleerima innovatsiooniliste protsesside üleandmist rohkem äriühingutele. ja just äh, ettevõtete igapäevaelus on ju need vajalikud ja ka kodanikel igapäevaelus on need innovatsioonilised lahendused vajalikud. ma arvan, väga tähtis on näha ka seda, et innovatsiooniliit kattub suuresti tööstuspoliitika suurprojektiga. väga hea, et see nii on, sest tööstuspoliitika ja innovatsioonipoliitika on väga omavahel seotud. samuti on kattumist digitaalse agendaga ning ka ressursside tõhusa ärakasutamise suurprojektiga ning ühtse turu, ühisturu eh, projektiga. ma tahaksin paar sõna öelda ka ühtse turu kohta. kui me räägime äriühingutest, siis neile valmistabki kõige rohkem muret see ühtne turg Euroopa Liidus. mul on väga palju näiteid väga väikestest innovaatilistest äriühingutest, kes ei ole saanud eksportida oma tooteid, sest sertifitseerimis- ja patentimissüsteemid erinevad ja tekitavad tõkkeid, ka maksude süsteemid on väga erinevad, tervishoiusüsteemid erinevad ja kõik see takistab innovaatiliste toodete viimist erinevatele turgudele. ma usun, et väga tähtis on mõista, et ühtne turg on ülimalt tähtis just koos innovatsiooniga ja tähtis on, et me mitte ainult ei toeta subsiidiumide toetuste kaudu innovatsioonipartnerlusi, vaid et me stimuleeriksime ka teist poolt nimelt seda ühtset turgu, mis on väga tähtis VKE-dele ja ka loomulikult suurematele ettevõtetele. ma arvan, et paljud minu kolleegid jagavad seda mõtet, kuivõrd oluline on tegevuspoliitikate tõlgendamine ja sihipärane suunamine ning me peame mõtlema selle peale, kuidas eksporti edendada ning ühtset turgu edeneda ja samas innovatsiooni tagant tõugata. see valitsuse aspekt on väga tähtis, me peame käsitlema avalikke hankeid. avalikud hanked, riigihanked on ülimalt oluline teema, mis ka saab tagant tõugata innovatsiooni. ma juba rääkisin patentimisest natuke. Euroopa hea patendisüsteem on väga oluline stimuva-, innovatsiooni stimuleerija, eriti VKE-dele on see tähtis. ning me peame vähendama halduskoormust, mis patentimisega seondub. nüüd, kuidas mõõta innovatsiooni, see on väga oluline küsimus, varasemal ajal me oleme öelnud et, et kolm protsenti eh, rahvamajanduse kogutoodangust tuleks kulutada just äh, Eh, teadusuuringutele ja innovatsioonile ja teadusuuringutele. komisjon juba öelnud, et ta tahab mõõta tulemusi ennekõike, aga eh, kuidas mõõta tooteid ja tu-, protsesse, kuidas mõõta innovatsiooni, meil on vaja korralik mõõdikute komplekt siin kujundada. ma olen rääkinud juba VKE-dest, ma tahaksin enne, kui lõpetan, öelda ka paar sõna piirkondade rolli kohta. piirkonnad on ülimalt olulised innovatsiooni taganttõukajad, nad on ju äriühingutele väga lähedal seisvad ja ka uurimisasutustele väga lähedal seisvad. nii et ma usun, et me peame ka mõtlema selle peale, kuidas neid paremini kaasata. ja ma ei ütlesin, et ma lõpetan innovatsioonipartnerlustega, aga enne seda veel küsin, kuidas finantseerida innovatsiooni? kas me talitame siin samamoodi, nagu me oleme alati teinud, nimelt nimelt ma ei tahaks küll liialdada, aga kümme, kakskümmend fondi oleme tavaliselt loonud ja siis me palume, et kõik VKE-d kõikides piirkondades koputaksid õigele uksele Euroopa Liidus, kui nad tahavad rahalist toetust saada. ma arvan, et meil on vaja lihtsustada seda menetlust, lihtsustamine on ülimalt oluline. ja kui ma ütlen, et mina toetan ühe akna süsteemi, mis asi see ühe akna süsteem on? see tähendab seda, et meil on selline teenus Euroopa Liidus, et me ei nõua, et meie ettevõtted teaksid, millisesse fondi pöörduda, nad lihtsalt teavad, et on öö, äh, neil teada, et nad saavad rahalisi vahendeid Euroopa Liidust ja siis helistavad ühe ukse taga ja sealt juba juhatatakse neid edasi õige fondi juurde nii et me leiame neile õiged partnerid, kes tegelevad ka samade teemadega. see on see ühe akna süsteem, et ei oleks enam neid erinevaid fonde, ma ei ütle, et kõik tuleks kokku koondada ühte fondi, aga ma ütlen, et meil on vaja tagada selline teenus ja et kasutajal ei ole enam tähtis, kust fondist rahad tulevad, vaid et nad lihtsalt tulevad mõned kolleegid kutsuvad üles finantseerimissüsteemi kapitaalremonti läbi viima. seda äh, ja äh, võib-olla subsiidiumidelt hoopis boonuste süsteemile üle minna, võib-olla on veel mingeid muid süsteeme, mis kasutusele võtta, aga kuidas ka ei oleks, finantseerimine on peatähtis innovatsiooni edendaja. nii et ma kutsun teid üles koos minuga mõtlema selle üle järele, kuidas rahastamine kõige paremini toimiks. ja lõpetuseks Euroopa innovatsioonipartnerlused, jah, see on öö, äh, instrument, aga kas ta on uus või ta on vana? ma küsisin volinikult, et mida ta arvab, et ta räägiks natuke pikemalt nendest innovatsioonipartnerlustest. ja ma küsisin, et kas see on vana vein lihtsalt uues esituses. ma ei tea, kas inglise keeles või iiri keeles ka nii öeldakse, aga vastas jah mulle äh, volinik, et tõesti tegemist on vana veiniga lihtsalt uues pudelis, nii et äh, lihtsalt tal on uus nimi, aga mis on just temas ka peale nime veel uut? Äh, lihtsalt koostöö on sügavam ja rohkem pingutatakse nähakse vaeva, aga me ei tea, milline on see juhtimisstruktuur, millised on uued, uued elemendid siin, miks ta peaks paremini toimima hakkama. ma arvan, et siin on suur küsimärk. mina olen alati selle poolt, et midagi uut järele proovida, aga ma arvan, et väga tähtis on, et me kiiresti saaksime rohkem kuulda nende innovatsioonipartnerluste kohta ning et Euroopa Komisjon ka meile kirjeldaks, kuidas see kõik toimima hakkab jah, me võtsime juba innovatsioonipartnerluste kohta vastu resolutsiooni, me tervitasime aktiivsena vananemist, me tegime kaks ettepanekut innovatsioonipartnerluste kohta. mina teen ettepaneku, et me ei koosta väga pikka ostunimekirja, kui asi puudutab innovatsioonipartnerlusi. eriti seetõttu, et me ei tea, kuidas nad toimima hakkavad ja teiseks seetõttu, et meil on pilootprojekt ja kõigepealt tuleb ära oodata, millised on selle pilootprojekti tulemused kui me nüüd hakkame koostama väga pikka nimekirja innovatsioonipartnerluse alastest soovidest, siis on karta, et me tegelikult killustame oma suuri soove ja eesmärke. nii et ma tänan, kallid kolleegid, ma tean, et parlamendis toimub tulevikus terve rida kuulamisi, need on kõik väga olulised, et ja me tahame ära kuulata kõik peamised sidusrühmad kus, ja kindlasti kuuleme huvitavaid ideid. suur tänu selle sissejuhatava ülevaate eest ja nüüd saab kõigepealt sõna kolleeg Tusnovski. E, suur tänu äh,, härra eesistuja. mina jätkaksin sellest, et ütlen kõigepealt, et mina olen variraportöör ja ma arvan, et see arutelu on tõepoolest äärmiselt oluline, sellepärast et e, innovatsioon on e, kahtlemata üks kõige olulisemaid vahendeid, millega e, tõsta konkurentsivõimet, sellepärast et innovatsioonitsüklid Euroopa Liidus, me peame seda kahjuks tunnistama, on palju pikemad, kui seda on USA-s või äh, Aasia edukates majandustes. innovatsioon on niisugune kontseptsioon ja nüüd ma räägin, kontseptsioon ja nüüd ma räägin nendest tehnilistest aspektidest äh,. raportöör rääkis ka sellest teatud valdkondades. ma ei tea, kas äh, oleks vaja äh, võtta väga laia lähenemist. mina teeksin kolm märkust. kõigepealt ütleksin nii ja seda juba nimetati. see on, need on riigihanked riigihanked, hanked on väga olulised vahendid kasvu toetamiseks. raportisse eh, esitati küsimus, tegelist on eh, sellise retoorilise küsimusega, et kas tuleks panna paika mingisugused üldised reeglid, mida siis üldiselt rakendatakse. ma arvan, et mina olen sel-, selle vastu, kui me nüüd kasutame väga eh, rangeid reegleid, siis jõuame me ka piiratud tulemuseni nende programmide puhul. sellepärast, et erinevate, mm, erinevate regioonide, riikide kavatsused innovatsiooni äh, vallas on täiesti erinevad ja siis on nendel kõikidel järsku ühesugused reeglid, ühesugused vahendid, aga tegelikult innovatsiooni alla ju langeb väga äh, arvukas tegevusvaldkond, see spekter on väga lai ja me ei taha siin mingit mm, piiramist ja järgmisena ütleksin ma seda, ja tegelikult meie arutelu on olnud väga huvitav selles vallas. nimelt finantseerimine, sellest rääkis ka raportöör. ma arvan, et selles osas peab olema arutelu lai, see on hädavajalik. finantseerimine see kiirendab tervet innovatsiooniprotsessi ja see on tegelikult kõige tähtsam teema tänasel päeval. väga mm, sageli on see tiht-, tihedalt seotud teadus-arendustegevusega ja kui me nüüd võrdleme ennast jälle USA-ga, siis nendel on olemas niisugune fondide süsteem ja meil on ka fond, aga selgub, et meie fond ei ole nii paindlik, kui on võimalik, seal on väga suur eh, bürokraatiakoormus ja sellepärast me peaksime vaatama muid võimalusi. Eh, võib-olla me saaksime kasutada eh, mingisuguseid väärtpabereid selle rahastamiseks sest et tegelikult teadustööd ja arendustegevust peetakse kõrge riskiga investeeringuks ja me peaksime olema niivõrd palju eh, nii, nii paindlikud kui võimalik innovatsioonitsükli sees ja osas ja sellepärast võib-olla oleks võimalik üle ja alles siis on võimalik innovatsiooni teadusarendus üle võtta eh, meie igapäevaellu ja mina eh, nüüd olen väga sellise arutelu poolt, sest mina olen variraportöör selle teema osas. oma fraktsiooni nimel, aga tegelikult ma arvan, et me ei tohiks nüüd minna nii laiaks, et meil on tegu ainult filosoofilise aruteluga, me peame ikkagi ähm, saavutama selle, et barjäärid äh, kaovad, sest et just nimelt nende barjääride pärast on innovatsioonitsükkel palju pikem Euroopas kui mujal. suur tänu! Ähm, suur tänu, järgmisena kolleeg Batšeti Kutšet. suur tänu, härra esimees. mina tahaksin ka äh, arvamuse koostajana teha paar märkust kõigepealt tahan otse loomulikult proua Merkist õnnitleda, sest ta on väga auahned eesmärgid paika pannud ja tegemist on tõesti väga tähtsa äh, projektiga Euroopa sotsiaalse ja kultuurilise arengu jaoks. Euroopa Innovaatiline Liit kujutab endast ju tegelikult kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia tuumikprojekti ja meie tulevik tulevikku mõjutab innovaatiline liit väga palju. meie oma komisjonis väga lühikese aja jooksul koostasime arvamuse, kuid me leiame, et hariduse ja kultuuri osas tuleks siiski selles dokumendis ka veel teatud punkte tõstatada. ma olen proua Merkisega nendest küsimustest juba rääkinud ja ta lubas meie ettepanekutega arvestada minu jaoks on kolm punkti väga tähtsad. innovatsiooni tuleb vaadata kui laiapõhjalist ähm, kontseptsiooni, tegemist ei ole mitte ainult tehnoloogiaga või tootmisküsimustega, tegemist on kõikide majanduse valdkondadega innovatsioon on midagi, mida tuleb arvestada kõikides valdkondades, ähm, toode disainimisest kuni tema tootmiseni. ja otse loomulikult on sinna kaasatud veel ka teadmiste protsess meil on vaja paindlikke kaasavaid mudeleid, eriti just äh, kultuuritööstuse osas, mis on suure tulevikupotentsiaaliga. ja meil on vaja ka äh, võrgustikku tippülikondadest, see tähendab, meil on vaja ka rohkem mobiilsust ja rohkem investeeringuid. meil on vaja Euroopa teadusruumi, loomaks sünergiaid ja, ja me ja ka selleks, et teadusprogrammi vahendeid täielikult ära kasutada. see tähendab seda, et ettevõtted peavad tegema tihedamat koostööd ülikoolidega ja nagu proua Merkis juba ütles, ka valitsused äh, tuleb kaasata, sest nemad seisavad kodanikele väga lähedal. kahjuks Euroopa Liidu hariduseelarvet kärbitakse. samal ajal on meil aga vaja tippspetsialistide koolitust ja selles osas tuleb midagi ette võtta, sellepärast et muidu ei ole meil võimalik kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke saavutada. ja veel paari sõnaga selle kohta, mida proua Merkis ütles kodanike kohta. ta ütles, et kodanikud on kõige tähtsamad ja sellega olen ma täiesti nõus kuid selleks, et innovaatiline liit kujuneks edukaks, on veel üks võtmesõna, millega tuleb arvestada, nimelt usaldus. kodanikud ja ka ettevõtted peavad usaldama innovaatilisi kontseptsioone. Need on kahjuks neist väga kaugel. meile tuleb ähm, neile selgeks teha, millised on innovaatika eelised äh, igapäevaelus. nagu öeldud, teadmiste küsimused on tähtsad, teadmiste edasiandmine on tähtis selles protsessis. proua Merkis rääkis ka sotsiaalsest innovatsioonist, ka selles osas tuleb meil selgeks teha, mis on selle mõiste taga. ja ma olen juba teatud punktid välja toonud, nagu vaesusevastane võitlus, hariduse ja koolitusvõimaluste parendamine, üldhariduse parandamine, need on kõik need aspektid, millega tuleb arvestada. ja ma loodan, et Kultuurikomisjoni arvamust on võimalik ka veel sisse kirjutada sellesse dokumenti. suur tänu ja kolleeg Katsi Markakis! suur tänu, härra esimees, kõigepealt suur tänu Judith Märkisele, kes juba eelnenud äh, kõnelustes variraportööridega näitas üles konstruktiivset koostöövaimu. kõigepealt tahaksin öelda, et olen tegelikult äh, vaimustunud sellest, et meie volinik proua Mare Keegen-Kvinn on äh, innovatsiooni nii suureks prioriteediks asetanud. me oleme rääkinud siin tihti, et teaduse ja innovatsiooni lahutamine oli kunstlik ja mul on väga hea, et volinik jagab seda arvamust. ja nüüd eh, pea, uus peadirektoraat saab ka uue nime, kus on nii haridus kui innovatsioon üheskoos ja see on väga tähtis. sellepärast, et Euroopa Liit ja liidu liikmesriigid oma ideede elluviimisel äh, Äh, konkreetsetesse projektidesse on Hiinast ja USA-st maha jäänud. ja seetõttu on väga tähtis, et me praegu juba arvestame teadusprogrammide loomisel innovatsiooniga. selle üle on mul ka väga hea meel. ma ei vaata innovatsioonipartnerlusi kui lisaelementi, nii nagu mõned seda teevad sellepärast, et Euroopa teadusruumis on juba praegu väga palju lühendeid, kuid see tegemist on lihtsalt mõistliku vahendiga erinevad programmid ühte innovaatilisse ahelasse panna. seda on väga tä-, see on väga tähtis. neljandas teadusraamprogrammis pea üheksakümmend protsenti programmidest olid sellised, kus tööstusettevõtted olid kaasatud, nüüd seitsmendas raamprogrammis on selliseid ainult kakskümmend viis protsenti. ja seepärast tuleb küsida, kas Euroopa Liidus sellised äh, küsimused nagu mobiilsus, äh, tudengite vahetus äh, vajavad toetust või mitte, minu arvates jah. ja kui me vaatame proua Merkise äh, raportit, siis sots-, sõna sotsiaalne tuleb seal ette üheksa korda, nii et me peaksime väga selgelt vaatama, mis suunas me tõesti liigume. me ju tegelikult räägime siin finantseerimisküsimustest, meil on võimalik suurepäraseid ideid äh, rahastada ja me peaksime loobuma äh, nullriski põhimõttest, me peaksime olema valmis rohkem riskima, me peaksime rohkem olema nõus investeerima ka äh, projektidesse, kus risk on suurem. vaadakem näiteks Skype'i. Skype on toote, mis loodi Euroopa CIP-programmi kaudu. CIP-programmist anti Skype'ile laenu. ka Euroopa Investeerimispank oli kaasatud ja niimoodi töötati välja Skype, mis äh, tegelikult äh, oli revolutsiooniline uuendus. nii et me tõesti peaksime nende ette pandud äh, projektide puhul äh, lähtuma rohkem just sellest äh, riski riskivahendist, mis on siin raportis ka väga selgelt välja toodud, me proua Manniga oleme juba ka seda are-, arutanud ja ka tema on minuga ühel nõul. proua Merkis ja me tõesti võiksime nüüd selle riskisüsteemiga ähm,, preemiasüsteemiga kokku viia, kui keegi tõesti kasutab ka siis seda riski protsessi, siis ja toob uue toote turule, siis peaks talle hiljem andma ka preemiapunkte. see oleks äh, tõeline innovatsioon. tegemist oleks paradigma vahetusega ja me peaksime ära kaotama veel ühe asja, nimelt äh, ette on äh, nähtud tulude keeld, kui Euroopa programmide kaudu antakse laenu kui ma ei näe mitte mingit tulu teenimisvõimalust oma innovaatilise projektiga, siis ma ei tahagi võib-olla kõiki äh, võimalusi kasutada, seepärast tuleks tõesti tulukeelt ära äh, kaotada. ja nagu öeldud, meil on vaja rohkem riskialtjaid äh, äh, programmide elluviijaid. ka toetuste puhul ei ole tegelikult süsteem päris selge. ka siin tuleks veel täpselt vaadata, mida ära teha, aga seda kõike on võimalik teha nüüd siis, kui me riigihangete puhul tõesti keskendume suurtele programmidele ja riigihangete puhul tuleb meil mõelda sellele, kuidas me teeme neid nii nagu Hiinas ja USA-s, ehk et innova-, innovaatiline nüanss oleks tähtsam, kui ta praegu on. meil tuleks võib-olla innovatsiooni paremini defineerida, kui oleme seda siiamaani teinud ja sest praegusel hetkel ei tea mitte keegi, mis see täpselt on. meil tuleb teha suuri samme ja me võiksime ette kujutada, et vähemalt kolmkümmend protsenti vahendeid tõesti kasutatakse näiteks salvestamistehnoloogiate jaoks energia valdkonnas. me võiksime öelda, et jah, see on see, kus me oleme jäänud Euroopas, Jaapanist ja Hiinast maha, meil tuleb midagi ette võtta, meil on vaja innovaatikat selleks, et elektromobiilsust ja uusi energiaid paremini kasutada aga ja me peaksime nendele küsimustele keskenduma ja seda on väga lihtne riigihangete tingimustesse sisse kirjutada. ehk et me peaksime rohkem riskijagamisvahendeid kasutama, rohkem mobiilsusele rõhuma ja peaksime paika panema kaks-kolm suurt teemat, millele keskendume. suur tänu ja kolleeg Langen! jah, suur tänu! selleks, et jätkata sealt, kus eelkõneleja lõpetas. ma arvan, et tööstusettevõtete kaasamine teadusprogrammides ei ole indikaatoriks selle kohta, kas meie lähenemine on õige, sest otse loomulikult tööstusvaldkonna ettevõtetel oma vahenditega on palju suuremad võimalused kui meil oma teadusraamprogrammiga. ja tööstusvaldkond ei sõltu meist. palju tähtsam on et me paneksime strateegiad paika, ütleksime, millised on strateegilised eesmärgid tööstusliku arengu jaoks Euroopas ja millised on juhtivad turud meie jaoks, kus me üleilmses kontekstis soovime konkureerida, kus me peame konkureerima ja kus on meie raskuskeskmed. ma arvan, et komisjoni teatises pole seda praegusel hetkel veel piisavalt välja töötatud ja seal tuleb teha parandusi just selle, nende strateegiliste raskuskeskmete osas. siis on veel ka küsimus selle kohta, kus innovatsioon on eriti tähtis ja Euroopa juhtprojektide küsimuse kõrval on minu jaoks tähtsad ka regionaalsed äh, olud ja väikese ning keskmise suurusega ettevõtted. ja Nende küsimuste puhul tuleb, et äh, riski jagamisvahendite äh, osas ei ole meil piisavalt mõeldud väikese keskmise suurusega ettevõtete kaasamise peale, aga ka seal on innovaatiline potentsiaal päris suur ja teiseks tahaksin paluda, et me veel kord vaataksime, kuidas struktuuripoliitika ja innovatsioonipoliitika omavahel seotud on ja arvestaksime sellega rohkem. me ju teame paljude uuringute kaudu, et inno-, et innovatsioon tihti sõltub struktuurilistest võrgustikest ja seepärast tuleb struktuuripoliitikas äh, innovatsiooni poolt tugevdada näiteks meil Alam-Saksi liidumaal Saksamaal on projektid ülikoolidega, kuuskümmend miljonit eurot tõukefondide rahadest läheb just väikese ja keskmise suurusega ettevõtete toetamisele, et nad teeksid rohkem koostööd ülikoolidega ja kasutaksid ära potentsiaali, mis peitub koostöös ülikoolidega. ja kolmandaks, ma olen veendunud ka selles, et mitte ainult ettevõtjad ja teadustöötajad ei ole innovatsiooni mootoriks, vaid ka töövõtjad ettevõtetes. näiteks on äh, mudeleid, äh, kus äh, töövõtjad tööandjatega sõlmivad kollektiivseid töölepinguid, kus on kirjas, et nad on, et osa tulust läheb innovatsioonifondi selleks, et toetada innovatsiooni ettevõttes ja vähendada sõltuvust ainult äh, ühest tootest ettevõttes. ehk siis, et äh, toetatakse rohkem just neid, kes innovatsiooniprojekte kujundavad. suur tänu! kolleeg Lambert. suur tänu ja kolleeg Lambert, palun. Uh, uh, äh, kõigepealt ma ütlen, et palju on juba ära öeldud ja väga head mõtted on kõlanud ja eriti ma toetan härra kolleeg Šatimatkakise seisukohti. minu jaoks on innovatsioon süsteem, kus on vaja tõugata ja tõmmata ja kaotada kitsaskohad. nii, tõukamine jah, Jorgo juba rääkis paljudest asjadest siin eh, RSFF-iga seoses ja me teame, et riskikapital ei ole Euroopas seal, kus ta praegu peaks olema. ja siis loomulikult see algatus on avaliku iseloomuga, aga meil oleks vaja ka erariskikapitali. ja see seondub sellega, mida ütles härra Langen. meil on vaja piirkondlike poliitikatega seos luua, aga ka sellega, mis meil toimub meil Econis seos luua. Eh, nimelt eh, investeerimisfonde käsitleda ja me teame, mis toimub IMF-is. riskikapital on väga tähtis. nii, me teame, et tõukamise poole pealt me ei tee piisavalt palju, et kulub aega selleks, et me Euroopa Liidus jõuaksime järele USA-le selles vallas. ma ei ütle, et me jõuame järele, aga vähemasti suund peaks olema selline me teame ka, et meil on terve rida kitsaskohti ja üks kitsaskoht, millele ma tahaksin juhtida tähelepanu, on järgmine. me juba variraportööride kohtumisel rääkisime sellest standardite küsimusest. me teame, et standardite seadmine innovatsiooni vallas võib olla tõeliseks piduriks. elektroliikuvuse vallas me teame, et kui me öö, siin Euroopas viivitame, siis mujal maailmas standardid kehtestatakse, ilma et me jõuaks midagi ära teha nii et kiiresti standardite seadmine. see on nagu kakskümmend kaks, kaheksakümmend kakskümmend. kui me tahame sada protsenti saavutada, siis eh, võtab tohutult aega, et me kohale jõuaksime, sest see kiiresti tegutsemine on peatähtis. nüüd ma tulen tõmbetegurite juurde. me kõik mõistame, et innovatsioonimudel Euroopas on just nimelt tõmbepõhine ja standardeid seades ja eesmärke seades, reguleerides me ju tegelikult julgustame innovatsiooni Euroopas. jah, nii paraku e, enamasti Euroopas innovatsiooniga asjad on ja selles mõttes ma tahaksin ka seose luua selle mõttega, et innovatsioon peab olema tulemustele orienteeritud. ma arvan, et me ei peaks vaeva nägema sellega, et iga kord väga konkreetsed eesmärgid seada meie ootustele, sellega me ainult äh, suurendame bürokraatiat, kui me ütleme, et me täpselt, täpselt seda kõike ootame ja loodame, aga me peaksime tulemused määratlema mm, selles plaanis, et milline on see kasu kogu ühiskonnale laiemalt. Te rääkisite siin äh, energiakasutuse efektiivsusest, jah, ressursside kasutamise efektiivsus laiemalt ja vananemine, jah, me peame mõtlema, kui kaua peavad inimesed saama inimisväärset elu elada kodus. Need on need sihtmärgid, mis on mõõdetavad. ja kallid kolleegid, ma arvan, meie siin tööstuskomisjonis peaksime võib-olla ka rohkem juhi rolli etendama. kui me arutame neid suuri ühiskonna ees seisvaid väljakutseid ning loomulikult heitmete vähendamine on üks selliseid, energiakasutuse efektiivsus näiteks nendes küsimustes on ITRE paraku üsna kaitsepositsioonidel ja ütleb, et me peame olema siin ettevaatlikud, ei tohiks olla liiga auahned, sest ülejäänud osa maailmast ei lähe kiiresti edasi selles vallas, me ei peaks ka sedasama tegema, ma saan sellest hästi aru. aga eh, kui me ka madalad eesmärgid seame, siis me ka madalad lõpetame. nii et tähtis on, et meie eesmärgid ikkagi oleksid palju kõrgemad. ma usun, et meie eesmärgid peaksid olema auahnemad ja kõrgemal. mõned juba seda teevad, kui näiteks Hiina seab eesmärke, siis inimesed mm, teavad, et nad peavad eesmärkidest kinni peetama, vastasel korral võib asi halvasti minna neil. nii et ma usun, me peame vaatama asjade reaalset seisu. kui me oleme kaitsepositsioonidel, siis see ei ole hea. see ei anna tulemusi ning ma usun, et me peaksime tõesti mõtlema, et võtame liidri rolli. Eh, Euroopas eh, ei ole eh, meil aeg anda käest oma juhi roll tööstuse vallas ja tähtis on eesmärgiks seada globaalne juhi roll tööstuse vallas nii et me peame olema palju auahtemad, kui me praegu oleme ja mõnikord mul jääb mulje, et ITRE on see koht just, kus me oleme siis, et vaos hoitud aga me oleme ju tegelikult ka innovatsioonikomisjon. me peame mõistma, et meie hulgas on samas kolleege, kes on üsna, üsna tõrjuvad. nii et ma ei tahaksin nüüd üles kutsuda kolleege, olgem auahnemad, võtkem riske, seadkem ambitsioonikaid eesmärke ja loomulikult peame sihid seama eesmärkidele ja mitte tegelema pisikestes asjades eesmärkide seadmiseks, vaid suurte ühiskonna ees seisvate eesmärkide seadmises ja näitma üles juhi rolli. ja see, härra Tošenovski, mis te ütlesite riigihangete kohta, tõesti, see on üks väga võimas instrument, seitsekümmend, seitseteist protsenti SKP-st on just nimelt riigihangete põhine. nii palju me praegu kulutame riigihangetele ja meil on võimalus innovatsioonikriteeriumid, sotsiaalsed, keskkonnalised kriteeriumid mm, siia, mis tõmbavad innovatsiooni ainult. ainult kolm protsenti SKP-st läheb meil ju teadusele. Äh, äh, see äh, jah, kolm protsenti muidugi ees, kriteeriumide täitmiseks sobib, aga me peaksime kaugemale minema. IMCO, kui nad hakkavad järgmisel aastal riigihanke eeskirju läbi vaatama, meie palume, et nad laiendaksid kriteeriume ning kolleeg Tošenovski, teiega me ei ole kuidagi nõus. ma usun, et me peame ikkagi siduvaid eesmärke seadma. tegelikult, kui nad, kui te asjad siduvaks muudate, te tegelikult soodustate innovatsiooni neid äriühinguid, kes tõesti suudavad toota tooteid ja teenuseid, mis meid edasi viivad ja neid me tahame just eelistada. mina ei usu, et meie peaksime olema need, kes neid kõige mahajäänumaid kaitsevad. selles mõttes ma olen suur liberaal. parem ma ütlen selle välja, see on destruktiivne, kui me mahajääjaid toetame. ja selge on see, et on firmasid, kes lihtsalt peavad kaduma, sest elu on selline aga ma ei taha seda, et need firmad, kes võinuks tekkida, jäävad tekkimata. alati on küsimus ju valikutes. kui te olete kaitsepositsioonidel, siis te tegelikult eh, tõkestate uutele tulijatele tee. ning palun, olgem julgemad. ja veel paar pisikest kommentaari. innovatsioonipartnerlused ainus mure, mis mul sellega on, on, et me ei tohiks juhtimisstruktuuri tohutult suureks ajada. ma arvan, et need asjad peaksid ikka saama toimida ja mitte mingid tohutu suured komiteed, kus äh, on vaja asju äh, saavutada konsensusega ja midagi ei õnnestugi nii saavutada. ja nüüd sotsiaalne versus industriaalne. minu jaoks sotsiaalne innovatsioon on see viis, kuidas me korraldame oma elu. mõnikord on vaja selleks tehnoloogiat, teinekord jälle Eh, organisatsioonilist struktuuri, mingit ärimudelit. ma arvan, et alati on tegemist kombinatsiooniga nendest kahest. mõnikord me oleme väga tublid tehnoloogiate väljamõtlemises, aga öö, eh, kuidas sellest tehnoloogiast ka toota selliseid lahendusi, mis inimeste jaoks töötavad, on raske. nii et sotsiaalse innovatsiooniga peab olema seos olemas, see ei ole mitte ainult ühiskonnaelu innovaatilisemaks muutmine, vaid ka inimeste kaasamine muutuste protsessi. nii palju ma tahtsingi öelda ja kutsun nüüd üles olema julged. suur tänu, tahaksin ka ise nüüd paar lauset öelda. siin on viis inimest sõna soovinud äh, ja raportöör ja komisjon ja meil on kümme minutit aega, nii et nüüd otsustage ise, kas kõik saavad sõna. ja selle, ainult üks lahendus on, et kõik räägivad väga lühidalt. kõigepealt kolleeg Van Nistelrooy. suur tänu, härra esimees mul suur tänu, et ma saan esimene viiest olla. mina toetan hea meelega proua Merkise lähenemist, me peame muutuma paremaks, meil tuleb paremini koordineerida, meil tuleb äh, kodanikeni jõuda, me peame lipulaevadest üle saama, sellepärast et äh, nad ei jõudnud kodanikeni Nad tekitasid küll äh, äh, päris palju furoori, kuid äh, tuult tiibadesse ei saanud. meil tuleb tõesti endalt küsida, mis on nüüd siis tõesti uus selles lähenemises. meil on terve rida algatusi ja Need algatused on kuskil määrustes kirjas, mille kohta me oleme otsused vastu võtnud. proua Merkise raporti tõeline väärtus on aga see, et me ei liigu mitte ainult arengutega kaasa, vaid me teeme ka kriitikat ja paneme paika kursi, et me kritiseerime ka juba praegu olemasolevate määruste kurssi, meil on seitsmes teadustöö raamprogramm, meil on tõukefondid, meil on tehnoloogia instituut, aga kui me tõesti tahame midagi saavutada, siis tuleb meil erinevate vahendite vahel rohkem sünergiat saavutada ja neid kohustuslikuks muuta. me ei saa mängida äh, siin mingit kõrvalist rolli, ei, meie peame olema äh, tuulenäitajad. kolleeg Katsimarkakis äh, rääkis juba regionaalsetest fondidest ja vahenditest, mis on ette nähtud äh, teadustöö jaoks. me peame tõesti sünergia valdkordi analüüsima ja selles raportis nad ka selgemalt välja tooma, mitte ainult tahet üles näitama. regionaalarengu komisjon ka koostab äh, oma arvamuse, eriti just selle nutika spetsialiseerumise kohta. aga ka siin jällegi ei tohiks rahastamist ära unustada ja põhiliseks küsimuseks on jällegi see, et siin raportis koos nende ettepanekutega tuleks äh, välja tuua ka see, mida on vaja praegustes määrustes muuta, kus me saaksime rohkem ja paremat koostööd teha ja ma olen valmis koostööd tegema, muidu on raport väga hea. suur tänu ja nüüd kolleeg Proodi Eh, grazie, president. Ehm, <clears throat> suur tänu. mina olen variraportöör keskkonnakomisjonis ja sellepärast olen ma eriti huvitatud sellest raportist. minule tundub, et me peame eh, väga suured muutused läbi tegema, sellepärast et meie tsivilisatsioon eh, peab võtma omaks selle põhimõtte, et loodusvarad on piiratud, et eh, maakera lihtsalt ei suuda hakkama saada kõige selle mm, jäätmete hulgaga, mida me toodame ja selleks on vaja eh, kultuurilist muutust. Eh, nii et, et peale päris kapitali, rahalise kapitali peame me räägima, rääkima inimese, keskkonna ja kultuurikapitalist sellepärast, et kui me optimeerime just nimelt need aspektid, siis me vähendame ka survet eh, materiaalsete ressursside tarbimisele. ja see tähendab, et meie eh, tsivilisatsioon läheb edasi. mulle tundub, et me peame just kasutama arendusteadustöös niisugust lähenemist, sest see on pikaajaline lähenemine. just nii tuleb mõelda, kui me tahame jõuda õigele teele. teadustöös ja innovatsioonis on äärmiselt oluline, et kõik komisjonid, kes arvamust avaldavad, teevad oma tööd hästi sest meil on vaja astuda ühiskonnas kultuuri mõttes samm edasi president äh,. järgmine kõneleja, suur tänu. ma tahaksin äh, tänada äh, proua Merkisi raporti eest ja ma tahaksin tänada ka äh, komisjoni selle teatise eest äh, Innovatsiooniliidu kohta. põhimõtteliselt on tegemist väga heade dokumentidega äh, see hõlmab eh, haridust, eh, teadustööd ja nii edasi ja tegelikult mulle meeldib, et meil on eh, lai definitsioon innovatsioonile, räägime siin sotsiaalsest innovatsioonist, oluline on ka regionaalne innovatsioon, on oluline institutsionaalne institutsioon institutsionaalne institutsioon ei tähenda Eh, mitte ainult eh, avalikku teenust, vaid me peame restruktureerima seda, sest et praegu eh, on kriisiaeg ja avalikul teenustusel on palju teha. mina tahaksin näha niisugust dokumenti, kus oleks paremini tasakaalustatud erinevad innovatsiooniliigid ja minu arvates peaksime me mm, rohkem pöörama tähelepanu tööstusinnovatsioonile, sest see on äärmiselt oluline, see on keskne, et globaliseeritud maailmas Euroopa majandus jääks konkurentsivõimeliseks, see eh, toob in, in, in, eh, eh, ka kaasarahastamise ja ilma rahastamiseta ei ole meil võimalik globaliseeritud maailmas olla konkurentsivõimeline. me peame mõtlema tööstussektoritele ja me peame mõtlema, kus kohas me maailmas oleme juudrikohal. kui me vaatame kahe tuhande üheksanda aasta tulemustabelit, siis meie esimene sektor on eh, tootmine ja autotööstus ning me peame tõepoolest tagama, et meie, eh, meie juhtpositsioon jääb alles ja me peame kohandama ennast muutunud oludele, nii et, et meie juhtroll eh, globaalses majanduses nendes sektorites peab olema säilitatud. suur tänu. väga kahju aga mulle paltub, et proua Sartori jäi kõrvale, kes on variraportöör. suur tänu variraportöörina ja ma olen Rahvapartei variraportöör, siis ma eh, osalesin kahekümne neljandal novembril kohtumisel koos raportööriga, nii nagu teised kolleegidki eh, ütlen ka mina, et tõepoolest ma eh, tervitan seda tööd, mida tegi ära nii komisjon kui ka raportöör, see on väga positiivne, suurepärane tulemus. mina kavatsen koondada tähelepanu eh, eriti nendele punktidele, mis minu jaoks on väga tähtsad. kõigepealt mina äh, tahan seda, et innovatsiooni teema, nii nagu varem on juhtunud teiste teemadega, mis on strateegiliselt eh, olulised, et need muutuksid horisontaalseteks teemadeks kõike läbivaks ning et nad oleksid hõlmatud kõikides määrustes ja direktiivides, mis Euroopa Liidus vastu võetakse. on oluline, et see teema süvalaieneb, sellepärast et muidu me peame eh, tagantjärgi selle eh, innovatsiooni erinevatesse sektoritesse sisse tooma aga praegusel hetkel kõik, mida me Euroopas toodame, peaks hõlmama innovatsiooni, see on minu esimene punkt aga nüüd, eh, rääkides sellest konkreetsest algatusest, millega me välja oleme tulnud, ma olen nõus sellega, mis juba tehtud on. Eh, see tähendab, et eh, teadus, innovatsioonitegevus avalikus halduses, et me vaatame, kuidas see kõik töötab. ja nüüd teine punkt, mis ma kavatsen ennast pühendada, on see ühe akna põhimõte, sest ma olen täiesti nõus et eh, see eh, aitab eh, vähendada mm, bürokraatiat, sest bürokraatia on Euroopa Liidu suur probleem, eriti väike ja keskmise suurusega ettevõtete puhul, sest lihtsalt nendel ei ole ressurssi, et kogu bürokraatiast end läbi närida seepärast see ettevalmistav töö, mida me praegusel hetkel teeme selleks, et töötada välja see ühe akna põhimõte, on äärmiselt oluline ja veel. Euroopa peab eh, olema eesmärk, ta ei pea mitte ainult kaitsma eh, intellektuaalset omandit, vaid eh, me peame saatma välja ka sõnumi, et meil on need disainid, patendid, ideed, sest tullakse millegagi välja, aga tegelikult neid kunagi ei levitata, neid ei kasutata ei kasutata õigel moel. ja siis nüüd veel, punkte on mul palju, aga nüüd eh, tänase hommiku valguses eh, ütlen ma seda, et võib-olla mõned kolleegid, kes enne sõna võtsid, ei oleks pidanud olema nii filosoofilised ja nii palju aega kulutama. ja nüüd nad on ise ära läinud. no aga igatahes, kuidas ka ei oleks, see viimane punkt puudutab mm, siis riigihankeid ka mina arvan, et siin on oluline, et kui tegemist on riigihangetega, kui see teema üldse üles kerkib, me eh, eh, ja siin ma nüüd viitan ühele direktiivi teele, eh, siis seal peab olema hõlmatud innovatsioon, et me peame innovatsiooni süva laiendama, me lihtsalt ei saa vaadata ainult eh, neid moodsaid, eh, väga eh, kaasaegseid teemasid ja kahtlemata innovatsioon seda on, näiteks kui me räägime siin elektromobiilsuses ja nii edasi, aga ka kõik teised valdkonnad, ohutusvaldkond ja nii edasi, vajavad innovatsioonisüsti ja ma arvan, et see on väga oluline. ning oma fraktsiooni nimel teen ma kõik Eh, mis võimalik, et töötada teiste kolleegidega koos ja me aitame siis raportööri. härra Udi. Eh, suur tänu. selle idee puhul on väga tähtis, et meil oleks innovatsioone ja me peaksime paika panema, mis on innovatsioon ja mis on teadus ja kuidas neid omavahel ühendada meil on väga tähtis ka toetada leidureid, sellepärast et leidurid on tegelikult äh, innovatsiooni aluseks. meil on vaja innovatsiooni keskkonnas, siin räägiti tööstuse innovatsioonist ja siin räägitakse sotsiaalsest innovatsioonist, kuid puudu on selles raportis äh, peatükk, kus käsitletakse keskkonnainnovatsiooni ja seda, et meil on vähe loodusressursse siis tuleks rääkida veel ka avalikust sektorist. mina tulen riigist, kus avalikus sektoris on innovatsiooni toetatud ja väga palju on ära tehtud. nii et me peaksime olema väga ettevaatlikud, kui me räägime innovatsioonist avalikus sektoris. ja viimane märkus. E, sidemed erinevate liikmesriikide vahel. komisjoni tekstis äh, esimeses neljas punktis räägitakse suhteid liikmesriikide vahel. ma leian, et me peaksime rahvusparlamentide liikmed võimalikult kiiresti kaasama sellesse projekti selleks, et Euroopa tasand ja riiklik tasand oleksid seotud ja et meil ei oleks eriarvamusi liikmesriikide ja parlamendi vahel ja ka kohalikku tasandit ei tohiks ära unustada, nii et regioonide komitee tuleks ka kaasata järgmine kõneleja. Short uh,. We have seen during the budget debate. proua Hertsog, suur tänu, härra esimees, me mäletame läbirääkimiste ajal nõukogu liikmed ei olnud valmis in-, rahastama innovatsiooni ja nüüd me näeme, et kärbetest just innovatsioon on kõige rohkem puudutatud. ja innovatsioonist on saanud Lissaboni lepinguga ühenduse poliitika, kuid sellegipoolest on vaja ka valitsuste poliitikaid ja kui me tahame vaadata, mida valitsused on teinud, siis tuleb meil selleks kasutada mõõdikuid. me peaksime mõõtma valitsuste tegevust ja nende te, selle tegevuse edukust me ei saa öelda, et äh, Euroopa äh, Liidus nõukogu kõigepealt ei ole valmis mitte midagi tegema ja siis midagi otsustatakse, aga samas eh, ei ole selleks eh, vahendeid. nii et me peaksime liikmesriikide vastutust ka rohkem välja tooma tulevaste meetmete puhul. see, ma võiksin siin veel palju asju öelda, kuid see on kõige tähtsam, ärgem unustagem liikmesriike. suur tänu ja siis annaksin veel lühidalt sõna komisjonile. kas te soovite ka midagi lisada lühidalt? kui saate lühidalt, oleks väga tore ma tänan, ma mõistan, et te kiirustate. kõigepealt tahan tänada raportööri proua Merkist väga hea töö eest. ja tänan kõiki variraportööre ja saadikuid, kes sõna võtsid. paraku ma ei saa kõigini nüüd peatuda, tahaksin vaid rõhutada kolme asja. esiteks, meil on vaja, nagu mõned ka ütlesid, härra Lambert näiteks, vaja olla väga auahned meil on selline innovatsiooni hädaolukord ja sellega tuleb tegeleda ka kord ja kohus. härra Sartori ütles, et mainstreaming erinevatesse poliitikasse tuleb integreerida innovatsioon ning jah, tervishoid, keskkond, regionaalpoliitika, sellest kõigest siin juba räägiti väga selgelt. Äh, et olla auahned tuleb meeles pidada, et me peame olema arukad. meil on vaja ka arukalt läbi viia fiskaalkonsolideerimine, meil on vaja eraldada vajalikud ressursid, rahalised vahendid meie eelarvest ja me ei tohi õõnestada tulevikku sellega, et me langetame kiireid otsuseid hei, kiirustades rahastamise kohta. tahan rõhutada ka seda, et komisjon peab väga tähtsaks eh, riigihankeid siin komisjonis on erinevad seisukohad kõlanud selle kohta, aga Euroopa Komisjon leiab, et riigihangetel on tohutu potentsiaal, mis tuleb ära kasutada ka innovatsiooni jaoks. ja tahan teile kinnitada, proua Merkis, et teil oli siin kõhklusi ja kahtlusi selles, et mis asjad on need innovatsioonipartnerlused ja kuhu nad meid välja viivad. ma tahan öelda, et meil on praegu eh, tervisliku vananemise kohta piloot projekt ja ma tervitan, et teie osalete selles aktiivselt, selles projektis ja siin me just näemegi, kuidas neid partnerlussuhteid juhitakse, kuidas sünnivad tulemused, kuidas kaasatakse sellesse projekti osalised ning komisjon kindlasti esitab teile dokumendid kõige selle kohta, et te selgust saaksite. Äh, aga te mõistate, et teie aktiivne roll meie pilootprojektides on ülitähtis. ja ma olen juba lõpule jõudmas, veel paar sõnumit. me tervitame seda, mida ütles härra Hatsimarkakis boonuste kohta. jah, boonusmehhanismid vajavad äh, kaalumist ning me kohustume neid käsitlema ning oleks suur heameel kuulda rohkem ka komisjonide seisukohti siit parlamendist. unustasin ühe asja partnerluste kohta öelda. raportöör proua Merkis rääkis sellest, nimelt partnerlussuhted ei peagi olema uus instrument. partnerlused ei ole uued rahastamise allikad, vaid partnerlused on see viis, kuidas Eh, seda integreeritud lähenemisviisi ellu viia, millele siin kõik rõhku panid siin komisjonis. see on üks viis, kuidas innovatsiooniahela erinevat osasid aktiveerida. turule minek, standardite küsimus, jah, kodanike vajadused. Ehm, see ei ole uus instrument. väga palju asju on veel öelda, aga ma mõistan, et teil on kiire, nii et ma tänan teid väga me oleme raportööri käsutuses ja teiste saadikute käsutuses alati. suur tänu selle lühikese kokkuvõtte eest. kolleeg Merkis, kui te soovite veel midagi öelda, siis, siis palun hästi lühidalt. kui lubate, väga lühidalt, ma tean, aeg on läbi. nii palju kõlas siin. teen lühidalt loomulikult meil on vaja eesmärgiks seada tähistaevas Äh, loodetavasti me peame ka alustama, aga kui me ka kuuni jõuame, on see juba suurepärane. ma olen kõigi nende kolleegidega ühel meelel, kes ütlesid, et meil peab olema väga-väga kõrged ambitsioonid. ja ma toetan ka komisjoni selles täielikult. härra Lambert, jah, ärgem neid mahajääjaid toetagem. mina ei ole sugugi äh, kaitsepositsioonidel siin ITRE komisjonis, ma olen täiesti teiega ühel meelel. olgem, ma ei ütleks ründavad, aga astugem siiski väga-väga pikk samm edasi. jah. proua Padia ütles, et on vaja tippteadmisi edendada, olen nõus ja tervitan seda, et sellele rõhku panna rohkem. jah, meil on vaja käsitleda kõiki instrumente ja mulle valmistab muret see, et et EIG ei tegele nii põhjalikult ühiskonna ees seisvate väljakutsetega. jah, meil on vaja innovatsioon integreerida kõikidesse elu aspektidesse, jah, meil on vaja sünkroniseerida tegevuspoliitikat, jah, innovatsioon peab kõikjal kajastuma tähtis on hea seista selle eest, et kõik instrumendid kõikjal on innovatsioonimeelsed, äh, sealhulgas kõik olemasolevad programmid. ja siin tuleb sellepärast asju muuta. jah, valitsused. valitsused on väga tähtis äh, tase, riigihanked vajab väga palju tähelepanu ja sellepärast on mul suur heameel selle üle, et äh, kõik teised komisjonid on otsustanud ka oma arvamuse selle teema kohta välja öelda. tuleb kõik kaasata ja IMCO-ga tuleb ka siseturu küsimustes ja riigihangete vallas tihedamat koostööd teha, rahastamise asjadest rohkem rääkida. jah, need on peatähtsad aspektid innovatsiooni taganttõukamiseks ning meil on vaja võib-olla hoopis uus süsteem veel kavandada. ja tähtis on ka see, et see innovatsiooniliit oleks ühiskonna ees seisvate väljakutsete lahendamise vahend ning kliimamuutus on kõige tähtsamaid äh, väljakutseid, millega tuleb esmajoones tegeleda. ja ma tuletan kolleegidele meelde järgmist. oma resolutsioonis me ütlesime väga selgelt välja, et ressursside arukas kasutamine on horisontaalne põhimõte, mis kohaldub kõikidele innovatsioonipartnerlustele ning meil väga-väga südamel. ma igatahes ootan pikisilmi koostööd kolleegidega kõikides nendes erinevates küsimustes. suur tänu, sellega on see päevakorrapunkt ammendatud ja me tuleme ja alustame kohe hääletusega, kas teil on hääletuskaardid kaasas, väga tore, suurepärane ja esimene raport, äh, milleks on härra Marinescu raport, puudutab äh, innovatiivset rahastamist üleilmsel Euroopa tasandil ja palun sisestage hääletuskaardid ning me alustame. kompromissettepanek üks, kes on poolt? vastu? erapooletu? muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud oi, vabandust. seitse osade kaupa hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, hästi. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime number kahe, number kaheksa, kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuusteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. napilt kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek kolm kontrollime siiski viieteistkümnendat muudatusettepanekut, viieteistkümnes muudatusettepanek, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. tulemus on selge, eks? siis kompromissettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nüüd teine osa kahekümne teisest poolt vastu. ainult teist poolt hääletame muudatusettepanekus kakskümmend kaks. kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks kakskümmend neli ja sellele on tehtud suuline muudatusettepanek, kes on poolt koos suulise muudatusettepanekuga? vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kolm, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu. kontrollime, kontrollime kakskümmend kolm, teine osa. hääletus on alanud. rahvapartei, teil on üks üle. no One EPP too much. Okay, and the final result is adopt-. ja hääletuse tulemus on vastu võetud kakskümmend kuus poolt, koos suulise ettepanekuga vastu, erapooletu tagasi lükatud kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend poolt. kakskümmend viis sai ju hääletatud, ütleb härra esimees, ma olen kiirem kui te kõik kokku. kolmkümmend, kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend neli poolt, kolmkümmend neli. kes on siin osaks, osadeks lagunenud? kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend viis kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend kuus poolt, vastu kontrollime, kolmkümmend kuus, kontrollime, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks nelikümmend, jah, härra Šadov kuidas on selle suulise muudatusettepanekuga kolmekümne kaheksa poolt, seda te ei nimetanud, sest on ju suuline muudatusettepanek. see on, kas see on nimekirjas, kirjas? minu nimekirjas on kolmkümmend kaheksa ilma suulise muudatusettepanekuta, ütleb härra esimees. ah soo, ütleb härra Šadoo So can, can I read the uh, oral yes. kas ma võin suurse muudatusettepaneku ette lugeda, kas pärast too, kuid mulle öeldi praegu, et äh, suuline muudatusettepanek esitati liiga hilja, ütleb härra esimees. aga kõik fraktsioonid olid selles osas nõus. ma väga vabandan, vabandan. ma ütlesin kolmkümmend kaheksa ja ma ei öelnud suulist muudatusettepanekut, see oli minu viga, kuid keegi ei öelnud mulle, et on suuline muudatusettepanek kas kordame hääletust koos suulise muudatusettepanekuga? ma paluks küll, jah, ütleb härra Šado. härra Chichester, kui soovite. jah, meie oleme nagunii selle muudatusettepaneku vastu, ütleb härra Chichester. siis pole mitte mingit võimalust nii on see asi, kui üks fraktsioon on suulise muudatusettepaneku vastu, siis on sellega asi ära lahendatud, kolmkümmend kaheksa lükati ka tagasi, nelikümmend koos suulise muudatusettepanekuga, ei siiski ilma, nelikümmend ilma suulise muudatusettepanekuta. kes vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend üks soovite siiski kontrollida nelikümmend ilma suulise muudatusettepanekuta? hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud. nelikümmend üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd kaks osade kaupa hääletust, mis asja? Pole midagi sarnast küll varem näinud. nelikümmend kolm kaks korda osade kaupa, tehke siis neli, neli osa, mitte kaks osa kaks korda ütleb härra esimees. esimene osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. esimene osa, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. teine osa, teine osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. teine osa teisest osast, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd lõplik hääletus elektrooniliselt, tekst muudetud kujul. And closed. hääletus on lõppenud ja tulemus on tundub, et vastu võetud. palju õnne! järgmine päevakorrapunkt number üheksa, ei, Claude Turmes siiski, teil on kodukorraline küsimus. Chelsea'l on väga halb äh, tuju, sellepärast me ei saanud seda suulist muudatusettepanekut hääletada, kuid meil on siseste reeglitega ka väikene probleem, sellepärast et meil ei ole mitte reeglit selle kohta, äh, mis on suulise muudatusettepaneku tegemise tähtaeg, nii et me peaksime oma koordinaatorite koosolekul selle asja paikama, muidu ei tea fraktsioonid seda ja ei tea ka sekretäriaat tegemist oli minu veaga, kui ma seda ette lugesin, ütleb härra Roil ja ma katsusin seda parandada. suulisi muudatusi ja ettepanekuid on võimalik teha ka veel koosolekul, aga siis, kui üks on vastu, siis äh, kahjuks ei saa neid hääletada. nüüd äh, üheksas päevakorrapunkt, äh, Suusa Wagneri raport, kolleeg ei soovi ka pikalt sõna saada, kahju küll, ja nüüd kompromissettepanek kaks siis kohe, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, kuus siiski ka, ütleb härra esimees. mulle öeldi, et no kuuendat peame ka hääletama. olgu, siis kõigepealt kuus. kes on poolt? hääletame kuuendat muudatusettepanekut. vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmteist, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud järgmiseks kuusteist osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, oi, vabandust, esimene, esimene osa on kompromissettepanekuga kaetud, nii et tuleb hääletada ainult teist osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, ka vastu võetud. järgmiseks kakskümmend, kes on poolt vastu. kontrollime. kontrollime, kakskümmend, hääletus on alanud. Closed. hääletus on lõppenud. rahvaparteil on üks hääl üle. nüüd on selge, vastu võetud. see oli nüüd järgmiseks kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu. kontrollime, kakskümmend kaks, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Want to say no? Start one again no.? kas kordame hääletust kakskümmend kaks uuesti? kakskümmend kaks uuesti hääletus on alanud. Yeah. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend neli. kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek kuus, kontrollime kahekümne kaheksandat, jah, palun, hääletus on alanud. I closed. And ja. jah, napilt vastu võetud. kompromissettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kaks osade kaupa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud järgmiseks kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja lõplik hääletus teksti üle muudetud kujul, hääletus on elektrooniliselt alanud. ja hääletus on lõppenud ja lõplik tulemus on vastu võetud. palju õnne kolleegile see oli viimane hääletus enne jõule, tegemist oli erilise sündmusega ja suur tänu, et saime selle vahejuhtumiteta ühele poole viia. härra Lange, kui te soovite, siis me võime ka kaks erakorralist koosolekut veel äh, korraldada, aga ja pole mitte mingit põhjust siit ära minna, sellepärast et meie koosolek jätkub, me jätkame oma aruteludega, ärge minge mitte kuhugile. ja nüüd päevakorrapunkt, mis päevakorrapunkt see nüüd on? number kümme tegemist on suhetega Euroopa Liidu ja Pärsia lahe koostöönõukogu vahel. kolleeg Niibler saab sõna. esiteks saab ta üksi sõna ja tõesti ainuüksi sõna, teiseks palun, kallid kolleegid, kui te soovite rääkida, rääkige väljaspool ruumi, kui te soovite ära minna, minge ära, ruttu. kuid ärge segage, palun.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 It is, is it possible? kas oleks võimalik, kallid kolleegid, kas oleks võimalik? härra Brežina, kolleeg, armas kolleeg Kvadras ja ka mõned teised, kas oleks võimalik nüüd oma suukesed kinni panna ja siis saaksime jätkata ametlikke aruteluga, ei saa, tõesti mitte või?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 härra esimees, ma arvan, et saan nüüd alustada, ütleb kolleeg Niibel. jah, ka mina lõpetan nüüd kohe oma jutu, ütleb härra Roil ja annab sõna proua Niiblerile. jah, suur tänu, lugupeetud härra esimees, kallid kolleegid, mul on väga hea meel teile esitleda oma arvamust Euroopa Liidu suhetest Pärsia lahe koostöönõukogu riikidega. võib-olla lubate mul teha ühe eelmärkuse, ma olen väga tänulik, et äh, Välisasjade komisjon otsustas koostada omaalgatusliku raporti, mis tegeleb eriti just suhet, Euroopa Liidu suhetega Pärsia lahe koostöönõukogu riikidega. sest ma arvan, et just see regioon on meie jaoks Euroopa vaatepunktist strateegiliselt üks tähtsamaid ähm, piirkondi ja seepärast on mul väga hea meel, et Välisasjade Komisjon tõesti selle omaalgatusliku raporti koostab. ja ma arvan, et ka meie jaoks pärast seda, kui me oleme selles komisjonis siin kolm raskuskeset paika pannud, et ka meid on kaasatud selle raporti koostamisse, et me saame sellest küsimusest rääkida mina oma raportis äh, tõstatasin kolm valdkonda, mis minu arvates on väga tähtsad, esiteks äh, koostöö energiavaldkonnas Pärsia lahe koostöönõukogu riikidega, teiseks tööstusalane koostöö ja toorained ning kolmandaks just teadustöö ja innovatsioon. kõigepealt lühidalt eh, energiavaldkond, ma arvan, et eh, fossiilkütused eh, mis on just Pärsia lahe koostöönõukogu riikides, on Euroopa Liidu jaoks üks tähtsamaid energiaallikaid selleks, et tagada energiavarustuskindlus Euroopa Liidus. ja sellepärast on väga tähtis, et me nende liikmesriikidega ka heades suhetes oleks. oma raportis pole selle kohta ma väga palju öelnud, välja arvatud äh, see, et ma tervitan seda ühist naftaalgatust, millega soovitakse naftahindade läbipaistvust äh, tagada samamoodi ka äh, nafta puurimisküsimused äh, on seal paika pandud. mis puudutab energiaallikaid, siis meil on tõesti väga palju just äh, toornafta osas veel ära teha, samamoodi nagu ka vedeldatud gaasi osas. ja me oleme siin eriliselt tõstatanud ka Katari küsimuse Kataris on ehitatud suur platvorm kaheksateist aasta jooksul selleks, et vedeldada koha peal gaasi ja seda siis kogu maailma eksportida. ma arvan, et meie jaoks on siin ka väga tähtis just see arutelu, kas Euroopa on nii-öelda idaväravaks vedeldatud gaasi transportimisel. nii et tegemist on tõesti väga tähtsa küsimusega ja selle aspekti olen ma selles raportis veel kord tõstatanud ja sellega siis ka energiaallikate mitmekesistamise, sellepärast et niimoodi on meil võimalik ka tagada energiavarustuskindlust. kuus Pärsia lahe koostöönõukogu riiki on väga huvitatud ka alternatiivsetest energiaallikatest ja ma arvan, et ka siin tuleks Euroopa Liidu Pärsia lahe koostöönõukogu koostööd laiendada, eriti just tuule- ja päikeseenergia osas. ja ma arvan, et me peaksime kasutama ka kõiki võimalusi selleks, et äh, suurendada ja investeerida veelgi rohkem Pärsia lahe koostöönõukogu investeerimisvõimsusesse. Need on need küsimused, mis on Euroopa Liidu perspektiivist väga tähtsad. teine valdkond, toorained, ka siin on väga tähtis, et meil oleks tugevad partnerlussuhted. eriti on tähtsad siin kaks asja poliitilises mõttes, esiteks, et kaubandustõkked kaotatakse ära ja teiseks, et meil lõppude lõpuks on võimalik vabakaubandusleping alla kirjutada. Te arvatavasti teate, et Pärsia lahe koostöönõukogu riikidega ja Euroopa on Euroopa Liit juba aastaid läbi rääkinud vabakaubanduslepingu osas, kuid neid läbirääkimisi pole ikka veel lõpetatud. ja ma arvan, et on väga tähtis selles arvamuses veel kord toonitada seda, et läbirääkimisi tuleb ilmtingimata jätkata ja et ka komisjoni äh, tuleks paluda, et ta teeks kõik endast oleneva, et need läbirääkimised saaksid lõpuks lõpetatud. viimane valdkond, mis puudutab teadustööd ja uusi algatusi, ka siin tahaksin rääkida kogemutest, kogemustest, mida me kohapeal tegime, kolleeg Rüügo oli ka minuga seal kohal ja minu jaoks oli täiesti hämmastav, et kohapeal mitte keegi ei teadnud, millised on võimalused, mida me pakume tudengitele sealsetes riikides, ehk et tudengid saavad meie koostööprogrammidest osa võtta just Erasmuse vahetusprogrammist. me käisime ülekooli, ülikoolides Kataris ja mitte keegi polnud nendest võimalustest mitte midagi kuulnud. ma arvan, et on väga tähtis mõelda veel kord sellele, kuidas me turustame ka kõike seda, mida meil on võimalik Euroopast nendele riikidele pakkuda ja ju võib-olla peaksime just Katari tudengeid kutsuma Euroopasse selleks, et nad ähm, siis hiljem alustaksid pikaajalisi algatusi äh, Euroopa Liidu ja Pärsia lahe koostöönõukogu riikide vahel. nii et Euroopa Liit peaks selles valdkonnas rohkem ära tegema, tagamaks tugevamat koostööd. me peaksime ülikoolidele tutvustama rohkem oma programme, peaksime rohkem ka tegema koostööd teadusorganisatsioonidega. Nendes kuues riigis tehakse ära väga palju, me teame, et Kataris on veel ka teadus- ja tehnoloogiapark, mis on väga tähtis, nii et me peaksime Euroopat kuidagi rohkem ka nendes riikides tutvustamas ja oma dimensiooni sinna rohkem sisse viima. ja lõpetuseks viimane märkus, kõige suuremaks probleemiks seal kohapeal on see, meile, eurooplastele nimelt, et meil on Saudi Araabias Riadis ainult üks esindus kogu regiooni jaoks. Saudi Araabia on meie suureks, suureks, Saudi Araabia on sealsete riikide suureks vennaks, siis, ja siis on need väikesed vennad, Katar, Bahrein, Omaan ja teised riigid on väga tähtis, et meie esindused oleksid ka väikestes riikides, sellepärast et need on meie Euroopa jaoks strateegiliselt väga tähtsad ja selle olen, selle ettepaneku olen ka siis oma arvamuse kirja pannud ja loodan, et Välisasjade Komisjon on selle ettepanekuga nõus. Need on need valdkonnad, mida mina tõstatasin ja tegemist on tõesti tiheda koostööga Pärsia lahe koostöönõukogu riikidega, ma arvan, et energia alter-, energia, tooraine ja teadus- ja innovatsiooni alal peaksid olema need ähm, küsimused, millele meie keskendume ja need tuleks siis eriliselt ka siis meie arvamuses välja tuua. suur tänu, ütleb härra Roil, kas äh, variraportööre, keda on siin arvukalt, kohe soovivad sõna saada? Paul Rüübih, kes küll pole variraportöör, saab nüüd sõna. jah, suur tänu, härra esimees, ma tahan Angeelikat äh, tänada, sellepärast et ta on teinud äh, väga head tööd meie delegatsiooni juhtimisel ja ta on oma raporti väga täpselt, äh, oma raportis väga täpselt selgitanud Sõuamäe kuhu me soovime jõuda, me soovime, et meil oleksid saatkonnad kõikides Pärsia lahe koostöönõukogu riikides. nüüd, kui meil on Euroopa Liidus ka uus välisteenistus, tuleks mõelda ka sellele, et kõikides riikides, nimetatud riikides oleks siis ka Euroopa Liidu e, esindus. kõik Euroopas peavad praegu kärpima ja säästma, seepärast kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ei saa nimetatud riikides saatkondi avada, seepärast võib-olla olekski tähtis, et just Euroopa Liidu esindus oleks olemas. teiseks jah, ka CO2 on väga tähtis, eriti just gaasi ja nafta puurimisele ja tootmisele, seepärast tuleks just äh, teadustöös rohkem pingutada CO2 heitmete vähendamiseks. me ei peaks mõtlema mitte ainult äh, selle ladustamisele, vaid me peaksime võib-olla seda CO kahe heitmeid kasutama ka kui keemilist kütust. me peaksime keskenduma sellele, et CO kahe heitmete puhul vaadataks teaduslikult täpselt, kuidas on seda võimalik keemilise kütusena kasutada ja kuidas CO kahe heitmeid saaks tööstuslikus protsessis uuesti kasutada ja seda võimalikult palju. veel kaks punkti on minu arvates tähtsad, esiteks see, et Euroopa teadusuuringute nõukogu jagab stipendiume ja peaks arvestama ka sealse piirkonna ülikoolidega ja ka Euroopa Tehnoloogia Instituut, mis on Ungaris, peaks tegema sealsete ülikoolidega tihedamat koostööd komisjoni nimel tahaksin veel öelda, et kuuendal ja seitsmendal detsembril, detsembri alguses toimub Kataris nafta show, kokku tulevad kõik, kes tegelevad nafta ja gaasiga, keda see küsimus huvitab ja võib-olla peaks ka meie komisjon minema sellele nafta show'le. suur tänu, kas rohkem sõnavõtusoove pole? väga tore, siis on raport nii hea, et mitte kellelgi pole mitte midagi öelda. see on ju väga hea märk. Angeelika Niibler, kas sa sooviksid vastata? jah, pärast seda, kui kolleeg Rübik võttis sõnast, tahaksin ka mina tänada teda tema ettepanekute eest ja kui sa teeksid muudatusettepanekuid, oleksin ma väga tänulik. tahtsin veel kord ka vastata sellele nafta show'le Kataris ja et kas me peaks sinna kohale minema, võib-olla tõesti peaksime tõesti kellegi saatma, mina sinna minna ei taha, aga kui keegi soovib, siis minugi poolest mõeldes, kui tähtis on energiavarustuskindlus, ei ole see üldse mitte halb idee. ma ei tea, kas komisjon on kohal ja kas komisjon soovib sinna kohale sõita, aga tõesti kontrollime, härra esimees, kas tõesti oleks võimalus meie poolt kedagi ametliku esindajana sinna kohale saata aga see on vist üpris raske, sest see toimub juba järgmisel nädalal. aa, see on järgmisel aastal, oi vabandust. jah, nii et äkki paneksite selle kirja ja uuriksime võimalusi sinna kohale minekuks, väga hea oleks, kui keegi meie komisjonist oleks siis ka esindatud. härra esimees vastas sellele ilma mikrofonita, aga me lahendasime selle asja omavahel ära, ütleb proua Niibler. Okay. <laughs> No, no, no, not me, you know. It's, it's, it's um, Nikolaus time, jah. Danke. Wir nehmen, wir nehmen den Gedanken mit auf. jah, paneme selle mõtte kirja. järgmiseks aruteluks te teate, mis on muudatustegemiste, muudatusettepanekute tegemise tähtajad, nii et ma ei hakka neid kordama. suur tänu. või soovisid sa ka veel midagi öelda? ütleb härra Roil. kaheksas detsember on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg. see tähendab, et kes soovib veel midagi ette panna, peab kibekiirelt tegutsema ja väga hea, kui see asi saab enne jõule korda. Bei diesem Tagesordnungspunkt nii, järgmine päevakorrapunkt, me räägime turismist ja vabast ajast ja kes teine võiks sellest olla vastutav kui kolleeg Katsi Markakis. no selle nalja ma tõesti pidin praegu siin tegema, loodan, et sa ei pane pahaks. jah, ma arvan, et ka sulle ei teeks paar päeva puhkust paha, ütleb härra Katsi Markakis. kallid kolleegid, austatud daamid ja härrad turismi küsimus, võib-olla see huvitab, üllatab teid, et me räägime sellest tööstuskomisjonis, kuid äh, meie volinik äh, Tajani vastutab äh, selle eest, tema tõstatas selle küsimuse ja selleks on ka päris mitu head põhjust, nimelt turism on Lissaboni lepingus kirjas ehk meil on uus pädevusvaldkond Euroopa Liidu tasandil, milleks on siis turismivaldkond, toetavalt peaks siis Euroopa Liit tegutsema turismivaldkonnas. nimelt Euroopa Liit on ikka veel maailmas kõige suuremaks turismi sihtkohaks ja turism on suuruselt kolmas sotsiomajanduslik faktor Euroopa Liidus, nii et tõesti tegemist on väga suurte numbritega, millest me siin räägime. siia juurde lisandub veel ka see, et turism on muutumas, samamoodi nagu ka meie ühiskond ja turism peab kohanduma ühiskondlike muudatustega. ja meie ülesandeks Euroopa Parlamendina on läbi vaadata Euroopa Komisjoni ettepanekud ja neid võib-olla siis ka kritiseerida. on tulevikuuurijaid, kes väidavad, et meie, meist Euroopa Liidust saab kunagi tööstusmuuseum, aga muuseumid on alati turistide jaoks olnud atraktiivsed. arvud räägivad iseenda eest. nelikümmend protsenti kogu maailma turistidest tulevad Euroopa Liitu. ja meie, eurooplaste jaoks on välismaised, mitte Euroopast tulevad turistid tulevad just Brasiiliast, Venemaalt, Hiinast. Nende turistide arv tõuseb väga kiiresti ehk tegemist on väga suure potentsiaaliga ka Euroopa turismitööstuse jaoks, sellepärast et väga paljud turismiettevõtted on väikese keskmise suurusega ettevõtted see on eeliseks, mille me oleme ise välja võidelnud, välja töötanud, see on seotud Euroopa ajalooga, aga ka meie geograafilise olukorraga ja siseturu ning siseturupoliitika kaudu on meil välja töötatud stabiilne alus turismi arenemiseks. on ju atraktiivne ka Hollandist pärit puhkajale Euroopa Liidus sõita kuhugi, kus on rohkem päikest kui Hollandis, aga ka korralikud äh, kvaliteedistandardid nii toodetele kui teenustele. ja see kõik on siseturu teenuseks ja see on väga hea. aga kui me soovime turismile uusi, uued alustalad välja töötada, siis on meil vaja ka uut dünaamikat. ehk mida me saaksime Euroopa turismitööstusele soovitada, selleks et ta muutuks veelgi paremaks siin on terve rida erinevaid lähtekohti, näiteks äh, gastronoomias äh, näeme me üha rohkem, et äh, inimesed üha rohkem peavad tervislikku toitu tervislike eluviiside aluseks ja et toitlustusvaldkonnas tuleks lähtuda teatud standarditest, millega tagada kvaliteeti demograafilised äh, muutused äh, mõjutavad ka turismi, meil on üha rohkem vanemaid inimesi, kes ka üha rohkem reisivad, nii et äh, vanemate inimeste liikumine on väga tähtis küsimus, see on punkt, kus me saaksime ka väga palju innovaatilisi algatusi teha. eriti uute innovaatiliste partnerlussuhete raames sest äh, soovitakse ju otse loomulikult elada vanaks ja et säilitada oma elustandardeid. meil on vaja ka ühtsed, ühtseid reegleid Euroopa Liidus ja tooksin selle kohta nüüd kaks äh, keskset valdkonda. esiteks äh, tervishoid. tervishoiul on ülisuur potentsiaal kogu Euroopa Liidu jaoks, mitte ainult põhiliste turismiriikide jaoks äh, lääne, vabandust, Vahemere ääres me juba praegu tervishoiu puhul väga palju tegelema oma tervisega just äh, vabal ajal. Herbert läheb vahel arsti juurde, et ennast kontrollida lasta, teatud vanuses peame seda ju kõik tegema ja siis ei peaks Herbert seda tegema kahe tööstuskomisjoni koosoleku vahel, suures stressis jooksma siia-sinna, ta võib sõita Sitsiiliasse, Hispaaniasse või Kreetale puhkusele või ka Austriasse, näiteks Austrias äh, Burgenlandi liidumaal äh, kahenädalase puhkuse reserveerida ja kolm-neli päeva võiksid sa minna arsti juurde, lasta ennast pealaest jalatallani läbi uurida. võid võib-olla öelda, et jah, siin on vaja veel midagi opereerida, tehke see ka ära ja sa teed seda kõike puhkuse ajal. ära, kuule, kui sa nii palju minu saladusi siin reedad, siis ma helistan su kolleegidele ja ütlen, et sa siin avaldad tundlikke isikuandmeid, ütleb härra Roel jaa, aga kuule, kui ma kõike räägin, siis sa peaksid sada korda Kreetal ja Austrias käima. ütleb härra Katsimarkakis. tahtsin lihtsalt selgitada, millest me räägime. nimelt, et äh, hotellimajandus on üha rohkem seotud tervishoiuteenistust, teenustega. me oleme loonud aluse ka siin komisjonis patsientide liikumisele, me loeme seda nüüd praegu toimub juba teine lugemine patsientide liikumisel ja need tervishoiuteenused on sellised, mida haigekassad kinni maksavad, nii et meil on tegemist täiesti uute võimalustega turismi toetamiseks. ja selleks on meil vaja kvaliteedikontrolli, kvaliteedimärke. me kõik teame, neid siniseid lippe randadest, mis annavad meile informatsiooni selle kohta, et äh, rannas on vesi puhas, et rand on puhas, teenused on kvaliteetsed, ma eeldan, et samasuguseid asju saaksime teha ka siniste ristidega tervishoiuteenuste jaoks, ehk et kõrgeima äh, kvaliteedimärgi saadakse siis, kui äh, reisi sihtkohas on siis ka korralik meditsiinikeskus, nii et võib-olla ühe sinise risti saab tavaline veekeskus ja kolm risti siis tõesti korralik meditsiinikeskus. nii et need on need mõtted, millega tegeleda ja me arvame, et järgmine viieteistkümne, järgmise kolme aasta jooksul veel turismitööstus kasvab viieteistkümne miljardi võrra, nii et meil tuleb korralikud kvaliteedistandardid luua ja volinik Tajani ja Talli mõlemad on teinud mõtteid ja ettepanekuid selles osas, aga nad vajavad ka meie ideid ja neid olengi siis välja töötamas. siis veel üks valdkond, mis on pigem negatiivsete mõjutustega, nimelt äh, transport, maanteetransport, kakskümmend viis tuhat äh, turisti surevad igal aastal maailmas äh, liiklusõnnetuste pärast ka meil on erinevad reeglid, eriti turismivaldkonnas, mis toovad endaga kaasa nii probleeme kui ka õnnetusi. seda sellepärast, et meil ei ole ühtseid reegleid. siia juurde tuleb öelda, et äh, raportit äh, käsitleb põhimõl-, põhiliselt transpordikomisjon ja arvestab siin ka näiteks äh, Äh, transpordivaldkond, näiteks meil on siin need äh, ringteed, äh, kus Belgias kehtib reegel, et parema käe reegel Itaalias, Hispaanias aga ka mitte, aga mitte. nii et isegi liiklusreeglid ei ole ühesugused, väga mitmes riigis ei ole taksodes, autodes ka peatugesid, nii et need on sellised ettepanekud, mida me võiksime teha, vältimaks õnnetusi mul oleks väga hea meel, kui kolleegid vaataksid selle arvamuse projekti läbi, esitaksid oma ettepanekuid. jaanuarikuus käsitleme me arvamuse projekti, veebruaris hääletame tööstuskomisjonis ja aprillis jõuab see raport täiskogule. suur tänu! suur tänu, ütleb härra Roil ja kolleeg Riera Madurell, palun! Bueno, muchas gracias, señor presidente. Suur tänu! väga lühidalt. tegemist on esimese arvamuste vahetusega. mul on mõningad mõtted, mida ma tahaksin teiega jagada, ma arvan, et need mõtted on olulised. mulle tundub, et ITRE eh, komisjon peab ilmtingimata esitama oma arvamuse eh, komisjoni eh, teatise kohta, mis puudutab turismist, tõepoolest tegemist on eh, sellise eh, ettevõtlusvaldkonnaga, mis annab väga suure protsendi SKT-st ja minu maal, eh, minu kodumaal on turismisektoris üheksa koma neli miljonit töökohta. on väga palju ettevõtteid, kes on selle valdkonnaga seotud, neid on miljoneid Euroopas. ja Eh, eh, juba paljud teemad, mis meie komisjoni tööd puudutavad, on tõstatatud eh, selle raporti koostaja poolt. vaja on tõepoolest mõelda sellele, kuidas tõsta turismiettevõtete konkurentsivõimet, eriti jätkusuutlikkuse ja siis konkurentsivõime osas koolitus on väga oluline, peab väga hästi teadma, eh, millised on selle sektori vajadused. meil on vaja soodustada ka innovatsiooni ja teadustööd, kui me tahame just eh, kvaliteedi eh, osas konkureerida, mitte ainult hinna osas. me peame jätkama teadustööd just nimelt turismi äh, uuringute valdkonnas, see on niisugune valdkond, mis on just arenenud viimastel aastatel ja on andnud väga palju selle sektori arenguks. nii nagu härra äh, Hatsimakakis ütles, meil on vaja välja kujundada innovatiivsuse kultuur ja siin tuleb koondada tähelepanu äh, ühenduse tegevusele kolme eesmärgi saavutamiseks. kõigepealt peab paremini tundma tehnoloogiat, mis selles sektoris on, peab eh, soodustama eh, tehnoloogia ülevõtmist, et ettevõtetel oleks parem turupositsioon, et nad oleksid konkurentsivõimelisemad ning kolmandaks on vaja levitada paremat praktikat turismi valdkonnas selleks, et eh, ka teised saaksid uusi võimalusi ära kasutada. tehnoloogiaplatvormi loomine selle sektori jaoks, nii nagu komisjon eh, välja pakkus, on tõepoolest hea mõte, kuigi meile tundub, et eh, selle eh, rakendusvaldkonda tuleb laiendada ja see ei peaks hõlmama ainult mitte seda, mille, mida pakkus välja komisjon. meie ettepanek on niisugune, et peaks olema tõelise tehnoloogilise platvormiga tegu, kus oleks hõlmatud ka teadustöö ja innovatsioon. veel paar punkti, millega me peame tegelema selle raporti Eh, raames ja mis käib selle eh, komisjoni pädevuse alla. kõigepealt on vaja leida, mida sektor ise saab teha, et neid eh, eesmärke saavutada ja just nimelt energiatõhususe valdkonnas. me peame vaatama, mida meil võimaldab teha Lissaboni leping ning oluline on ka see, et me analüüsime mõju et me analüüsime kõikide nende reeglite mõju, mida me selles eh, valdkonnas kehtestame. seda, sellega me võime muidugi eh, hiljem sügavuti tegeleda, aga niisugune on minu esialgne raportöör ja seda räägin ma kõiki variraportöörina oma fraktsiooni nimel. Eh, suur tänu. ja nüüd proua Niibler, suur tänu, ma tahaksin tänada raportööri ja eh, kõikide ja mm, igatahes see raport mulle meeldib väga. ma arvan tõepoolest, et me peame tegema kõik turismi edendamiseks Euroopas, eriti olles parlamentäärid, sellepärast et turism on äärmiselt oluline eh, majandusvaldkond Euroopas ja tõepoolest oleks väga hea, Eh, kui me mõtleksime, kuidas strateegiline poliitika selle sektori tuleviku jaoks välja töötada. mida me siis saame ära teha, milliseid poliitikaid vastu võtta eh, turismi edendamiseks siis mulle tundub, et oluline äh, küsimus on see, et me eh, peaksime eh, looma eh, turismisektoris huvitavaid ettevõtteid, see loomulikult puudutab personali. personal on äärmiselt oluline, nad peavad olema professionaalid ja selleks on vaja tunnustada kvalifikatsiooni ja kui härra Hatsimakakis ka selle punkti sisse tooks, siis oleks väga hea peab eh, muidugi mõtlema ka eh, tööaja direktiivile. kuidas see toimib turismisektoris, ka see oleks meie arvates oluline ja need kaks asja võiks kokku panna, nii et tööaeg ja siis kvaliteet ja kvalifikatsioon. eriti kui eh, seda eh, ühendada tervisesektoris pakutavate teenustega. nii et eh, võib-olla siin on ka teatud paindlikkus võimalik tööaja mõttes sisse tuua, just nimelt sellest vaatepunktist. ja siis turismimaks Ühendkuningriigi USA-s näiteks. minu jaoks on see äärmiselt segav ja peab mõtlema, kuidas see mõjutab näiteks eh, turistide arvu, sest räägitakse, et tänu sellele maksule on turistide arv vähenenud USA-s. et, et kui inimesed lähevad USA-sse turistina üksi, üksikult minnes, no veel okei okay,, aga kui minnakse perekonnana, siis on see ikkagi perekonnaga, siis on see päris raske koorem. nii et me peaksime vaatama, millised on turismimaksu mõjud ja kui eh, me tahame niisuguse maksuga Euroopas sisse seada, siis me peame täpselt teadma, mida see tähendab, kui eh, selline kord on. suur tänu! suur tänu, rohkem sõnavõtusoove ei ole, oh siiski, jah, palun, teil on kolleeg sõna. Köszönöm, elnök úr, csak eh, röviden szeretném én is megköszönni. Suur tänu, härra esimees. Tahtsin lihtsalt lühidalt öelda aitäh meie kallile kolleegile selle suurepärase aluse eest. ma olin väga üllatunud, et meie komisjon tegeleb selle küsimusega, sest me oleme ju siiski tööstuskomisjon. aga jah, tõesti peaksime mõtlema, mis on tööstuse ja turismitööstuse suhted. Pole üldse halb, et me selle küsimusega tegeleme. kuid mida kuulsin eelkõnelejatelt äh, selle taustal tahaksin toonitada seda, mida toonitasid ka teised, nimelt äh, tervishoiuturism. ma arvan, et me peaksime turismitööstuse erinevaid aspekte uurima ja neil väljapoole andma sõnumi, et ähm, Euroopas ei ole mitte ainult turismimagneteid, vaid ka väga head äh, tervishoiuteenused. peale selle peaksime toonitama erinevate äh, allikate ja teiste tervist parandavate asjade olemasolu. võib-olla peaksime tegema ka mõne reklaamikampaania äh, terviseallikate ja teiste looduslike tervist parandavate kohtade kohta ja me peaksime üleilmselt äh, neid äh, esitlema. jah, tahaksin tõesti esimesele ettepanekule kohe vastata. tõesti, Euroopa peaks olema ühiselt esitletud, eriti just Aasias, sest siin on meil ju Aasiast reisigrupid, kes teevad Euroopa ringreisi ühe nädalaga ja tõesti, me peaksime tegema üheskoos reklaami. mis puudutab maksustamist, siis äh, Saksamaalt on näited, äh, näiteks äh, makstakse nii-öelda äh, kuurimaksu, maksu makstakse kohtades, kus õhk on eriti hea, sarnaseid makse kogutakse ka Hispaanias. andmed USA-st on väga värsked, maksude kehtestamine ei olnud äh, eriti atraktiivne ja nüüd ka julgeolekustandardid on nii palju tõusnud, et Ameerika, USA ei ole enam turistidele atraktiivne. see on meie jaoks hea, sest rohkem tullakse Euroopasse, aga meie peaksime ka oma tööd kohandama ja suur tänu kõikide ettepanekute eest! suur tänu, rohkem sõnavõtusoove ma ei näe, siis on ka see päevakorrapunkt ammendatud ja vihjan veel ka sellele, et jaanuaris esitatakse meile arvamuse projekt ja siis veebruariks tuleb esitada muudatusettepanekud. sellega oleme me selle päevakorrapunkti ammendanud, järgne, järgmise päevakorrapunktiga ei saa me alustada, sellepärast et ette on nähtud alles kell pool üksteist, pool kaksteist selle punkti arutamine, sest siis tuleb härra minister ähm,. nii et katkestan koosoleku ja loodan, et ma pole pärast siin üksi, sest see oleks äh, väga ebameeldiv olukord, kui minister tuleb kohale ja ma olen siin üksi, nii et kasutage seda puhkuseks, seda pausi, kuid ärge minge ära. komisjon võib lausa zum Wort melden, über das Tourismusthema. Das habe ich eben gefragt, ich habe eben gefragt okay.. liebe Kolleginnen und Kollegen. kallid kolleegid, ma tervitan kõiki neid, kes on leidnud tee tagasi siia ruumi. eriti tervitan Belgia tarbijakaitse eest vastutavat äh, kliima- ja energiapoliitika ministrit äh, Paul Magnetti. teised on kadunud siit kahjuks vist sellepärast, et on teised koosolekud samal ajal, aga annan teile nüüd sõna selleks, et kohalolevad kolleegidele hiljem küsimusi saaksid esitada. suur tänu! nii, ma tänan, mu daamid ja härrad, kallid kolleegid, suur tänu, et kohale ilmusite nii arvukalt nii-öelda sellele kohtumisele. meie anname nüüd meiepoolse hinnangu teie teemale Te kutsusite mind eh, kaheteistkümnendal juulil väga lahkesti ka siia ja siis ma rääkisin teile eesistujamaa prioriteetidest. täna aga tahaksin ma eh, anda teile sellise vahearuande. energianõukogu tuleb homme kokku ning eh, loomulikult lõpptulemused selguvad alles homme ja ma ei saa ennetada seda, millest homme juttu on täna. ma ei ole sajaprotsendiliselt kindel, millised seisukohad kõlavad, küll aga ma võin rääkida sellest, mida on tehtud siis eh, energeetika vallas eh, pärast seda, kui me viimati kohtusime kaheteistkümnendal juulil. Eh, nõukogul ei olnud väga auahnet õigusloomelist plaani aga tollal oli väga tähtis ajahetk eesistumisel, kui me vaatame, mis on varasemal ajal toimunud ja mis hakkab toimuma energeetika vallas, siis aastal kaks tuhat kaheksa Prantsuse eesistumisel oli väga tähtis aasta. me leppisime kokku kliima ja energiapaketi üle ja tegemist oli Euroopa Liidu suure nägemusega ja siis aastal kaks tuhat üheksa ja kaks tuhat kümme meil juba õnnestus selgelt kindlaks määrata see, kuivõrd meil õnnestub need eesmärgid täita, mis meil on strateegias kakskümmend kakskümmend kirjas, et tõesti kõik ei jääks ainult abstraktseteks arvudeks, vaid konkreetseteks tulemusteks, vormuks. ja teiseks, ehm, millega hakata tegelema pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, vaadata kaugemale aastasse ka kaks tuhat kolmkümmend ja edasi. ma usun, et eh, sel hetkel õigusloome eh, rindel oli kõik üsna rahulik ja arutati rohkem selliseid sisulisi küsimusi. ja seda nii lühemas kui ka ennekõike pikemas perspektiivis ning nõukogu otsustas korraldada erikohtamise neljandal veebruaril järgmisel aastal, et käsitleda ainult energeetikaga seonduvat ja ma arvan, et see on väga, väga tähtis meie nägemuse kujundamiseks eh, Euroopa energiatuleviku kohta. ma ei räägi sellest, mis vahepeal on toimunud. kaks ministrite kohtumist on vahepeal toimunud ja üks väga tähtis strateegiline ministrite kohtumine eh, oli, kuhu olid kaasatud ka äh, meie välispartnerid, nimelt toimusid Euroopa Liidu ja Venemaa, Euroopa Liidu ja USA tippkohtumised, energeetika oli väga tähtsal kohal ning ka energeetika peadirektoraadiga oli mm, kohtumine ning mitmed konverentsid toimusid energeetika alal. tähtis on ju meil tagada, et eesistuja tegeleks tõesti oluliste küsimustega, olulistega otsuste langetajate jaoks, aga ka ettevõtete äh, ja vabaühingute jaoks, nemad on ka olnud kaasatud kõikidesse meie aruteludesse, väga tähtis on ära kuulata biomass, tuuma, ohutus, avamere, mm, nafta puurimine ja täna pärastlõunal, kui teil pole muud teha, siis ma kutsun teid väga huvitavale kohtumisele teadlastega kakskümmend viiskümmend nägemuse üle. nii et ma siin teen reklaami sellele üritusele Mm, mille eesistujamaa on otsustanud korraldada. nüüd ITRE komisjon, ma tean, et te olete kõvasti tööd teinud ja ma tervitan seda, et esimesed eh, neli delegeeritud akti on vastu võetud Euroopa Liidus ja just teemaks on olnud energiakasutuse efektiivsus, eh, kodumajapidamisriistad ja Official Journal kolmekümnendal novembril mööd-, juba kolmandal novembril juba avaldas nad ka. nii et me oleme isegi praegu ees eh, oma programmist. nüüd sisuliselt me oleme tegelenud oma töös kolme prioriteediga. kõigepealt energiakasutuse efektiivsus, teiseks tarbijad ja kolmandaks investeeringud infrastruktuuridesse. kõigepealt ma räägin tarbijatest eesistumaa Belgia tahtis, et tarbijate küsimus oleks eesistumise keskmes Euroopa Liidus ja miks seda nimelt juba kümme aastat, isegi üle kümne aasta oleme me tegelenud Euroopa energiaturu liberaliseerimisega ja sellepärast tuli aeg eh, seismaks hea selle eest, et kõik lubadused, mis on antud, eh, ka tõesti teostuksid, nimelt me oleme oma tarbijatele väga palju ju kõike lubanud ning oli hämmastav näha, et Äh, see sektor, kus tarbijatelt kõige rohkem kaebusi tuleb, tegelikult on just energiasektor ning terve rida uuringuid näitab, et see ebakindlus energiaga varustuses, see, et mõnedel meie kodanikel kas ei ole juurdepääsu miinimumenergia tarbimisele selleks, et normaalselt elada või nad ei suuda oma elektriarveid tasuda, on täiesti vastuvõetamatu. me räägime kahesaja kolmekümnest tuhandest viiekümnest kuni sellisest arvust. nii et nende asjadega tuleb tegeleda. ja meil on vaja, et tõesti tarbijatega nendest asjadest räägitaks ja minu kolleeg, kes on kümme aastat äh, asjaga tegelenud ja nõukogus käinud, ütleb, et esimest korda kümne aasta jooksul mitteametlikul äh, ministrite kohtumisel räägiti lõpuks tarbijatest. viimase kümne aasta jooksul on Energianõukogus kõigest räägitud peale tarbijate, nii et oli pärane aeg, et tarbijad arutada. Äh, me oleme väga palju aega mitteametlikul ministrite kohtumisel sellele pühendanud, me palus, tahtsime, et Euroopa Komisjoni talitused meile informatsiooni annaks ja aruande selle kohta koostaks ja räägiks, kuidas on asjade seis tarbijate hulgas ja nad kolme kuuga sellise aruande, mille esitasid kolmteist protsenti Euroopa elanikkonnast, kuuskümmend viis miljonit eurooplast kulutavad kaks korda rohkem energiale kui keskmine mm,. nii et me näeme siin sellist kihutumist, kaheksa protsenti eurooplastest täna äh, hilinevad oma energiaarvete maksmisel. nii et äh, tõesti, siin on täbar olukord äh, nõukogu võttis selle kohta vastu ka mõned järeldused ja homme ametlikult kinnitab need oma ametlikul nõukogul. nii et ma pean ütlema, et tarbijate küsimus ja eriti just kaitsetute, haavatavate tarbijate küsimus on väga aktuaalne. ma ei taha selle otsuse sisusse väga süüvida, aga tähtis on, et me jätkame oma tegevust ja kutsume üles komisjoni regulaarselt esitama aruandeid selle kohta, kuidas on arengud toimunud energiasektoris ka tarbijate jaoks. paraku selliseid aruandeid senini ei ole regulaarselt koostatud, nii et me tervitame neid algatusi, mis võimaldavad meil paremini koordineerida juba tehtud ning kulusid kärpida ja vastata tarbijate küsimustele. Euroopa Energiafoorum ehk Londoni foorum on üks viis ja samuti energiaombudsmani tegevus on üks viis, kuidas tarbijalt selgitada, kuidas energiaturg toimib esimest korda oma strateegias kakskümmend kakskümmend, mida ka homme jälle arutatakse, nõukogu koondab äh, tähelepanu ka tarbijatele ja see on kajastamist leidnud eraldi dokumendis, eraldi peatükk äh, tarbijate jaoks, see on väga tähtis signaal ja ma tervitan ka seda, et <clears throat> äh, tehnoloogia investeering valikute vallas, meil on ju vaja arukatele arvestite jaoks investeeringuid teha ning me oleme ikka ja jälle kuulnud parlamendilt ja komisjonilt ja nõukogus, et enne kui mõni otsus langetatakse, on vaja tegelikult sotsiaalmajanduslik hinnang anda pakutavatele ettepanekutele ja vaadata, milline mõju sellel kõigel tarbijatel on, mitte ainult arukate arvestite tootjatele ja me räägime siin eh, Euroopa Liidu reindustrialiseerimisest, järelikult me peame mõtlema ka, et ennekõike tarbijad saavad sellest kasu. nüüd ma räägin energiapaketi kolmest prioriteedist, energia- ja kliimapaketi kolmest prioriteedist teile ja kui asi puudutab patente ja tehnoloogilist oskusteavet, siis me oleme energia efektiivsuse seisukohast esirinnas ja me suudame väga auahneid eesmärke saavutada ja sellest tõuseb tulu mitte ainult keskkonnale, vaid ka eh, meie leibkondade ostujõud tugevneb sellest ning sellest on kasu ka innovatsioonile ja töökohtade loomisel. aga esimesed prognoosid ei ole olnud väga optimistlikud. esimesed prognoosid näitavad, et kui kõik muud asjad jäävad nagu on, kui me jätkame nende meetoditega, mis meil praegu on eh, kirjas eh, kakskümmend kakskümmend, siis selleks ajaks ka, aastaks kaks tuhat kakskümmend peab üheksa protsenti vähenema mm, meie energiatarbimine, aga üheksa protsenti väheneb, aga tegelikult see on üksteist protsenti vähem, kui me tahame, me tahame vähendada kakskümmend protsenti. nii et me peame veel kord mm, energia efektiivsust, äh, kasutuse efektiivsust tugevdama ja selle rõhku panema. septembrikuus mitteametlikul nõukogul äh, hakatakse arutama seda ja ka homme lõuna ajal hakatakse arutama seda. sest lõunaaeg on see, kus mitteametlikus õhkkonnas on võimalik kõige avameelsemaid läbirääkimisi pidada ja tagada, et see teema tõesti jääb päevakorda etteotsa ja veebruarikuusel nõukogul härra Van Rompuy ja tema talitused eh, tõesti räägivad tehtust ja panevad rõhku sellele, et valitsus, riigijuhid ja valitsusjuhid, riigipead ja valitsusjuhid ka mõistaksid nende asjade tähtsust. meie energeetiline sõltumatus, energiavarustuskindlus eh, tuleb tagada ja seda kindlameelselt. ma tervitan seda, et parlament ja nõukogu suutsid kokkuleppele jõuda selles, et luua fond, fond, Äh, äh, mis saab omale neid vahendeid, mis on järele jäänud äh, majanduse taastamise plaanid, sada nelikümmend miljonit jäi sealt üle ja seda raha saab nüüd ära kasutada selleks, et toetada kohalikke omavalitsusi energiaefektiivsuse suurendamisel. tegemist on tagasihoidliku sammuga, ma saan sellest aru, aga tegemist on uue fondiga mis tähendab seda, et energiakasutuse efektiivsuse alast eesmärki saavad kohalikud omavalitsused ka paremini hakata taotlema. me teame, et kohalikud omavalitsused on need, kes on riigi, kohalike avalike hangete eest vastutavad, aga nemad on ka kõige lähemal kodanikele. ja järgmine prioriteet, investeeringud infrastruktuuridesse. see on ju ülitähtis selleks, et tagada energiavarustuskindlus. tähtis on, et meil oleks ühine integreeritud ühtne Euroopa turg ja mitte üksikute turgude kogusumma energeetika vallas ja kui me tõesti tahame seda, sellist tööstusrevolutsiooni läbi viia ja et meil oleks palju jätkusuutlikum energiaallikate struktuur, et meil oleksid taastuvad energiaallikad siis on vaja tagada ka, et meie võrgud oleksid arukamad, et me korralikult investeeriksime ka oma energiavõrkudesse. Euroopa Kliimafond näiteks on öelnud, et meil on vaja viiskümmend kaks miljardit eurot aastas investeerida kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, kui me tahame nende väljakutsetega toime tulla. see on kaks koma viis protsenti kogukulutustest, mis Euroopa Liit teeb. ning tegemist on sama summaga, mida praegu kasutatakse teede heaks Euroopa Liidus. nii et tegemist on suure rahasummaga. meil on vaja rohkem stiimuleid selleks, et eh, kõige sellega tegeleda. juba neli miljardit on aastal kaks tuhat üheksa plaanis ette nähtud nendele eesmärkidele, aga ärgem unustagem seda, et mõningad need strateegilised investeeringud põhjustel, mis ma nimetasin, ei toimu turgudel eh, iseenesest. kas sellel põhjusel, et reguleeriv raamistik on liiga keeru-, kulukas ähm, ja raske on saada raha finantsturgudelt, aga me peame vaatama üle need strateegiaplaanid ja vaatama, kus on need puuduvad lülid, millistes valdkondades on eriti vaja investeeringuid teha ning me peame ka finantsvahendid ette nägema, mehhanismid ette nägema, et meil tõesti rahastamine toimuks ajas. komisjon räägib meile viiskümmend üheksa projektist gaasi ja energia vallas, kaks miljardit eurot, samuti eh, avamere tuuleenergiast lähemalt ning samuti süsiniku sidumisest ja ladustamisest. ja ma tervitan seda et, et kaheksakümmend viis protsenti, isegi rohkem eh, rahalistest vahenditest nendele projektidele on ka rakendamist leidnud, arvestades, kui tähtsa teemaga on meil tegemist toimus kohtumine, kohal oli ka Euroopa Investeerimispanga president ja äh, gaasi- ja elektrivõrkude organisatsiooni president ning äh, homme äh, arutatakse ka komisjoni infrastruktuurialast teatist nõukogu kohtumisel, silmas pidades meie eesmärke aastaks kakskümmend kakskümmend strateegia vallas. ja räägin veel, mis meil väga südamel oli meie eesistumisel homme. me kirjutame alla nõukogu ajal koostöölepingule kümne riigi vahel üheksa liikmesriiki pluss üks kolmas riik Põhjamerel eesmärgiks eh, need avamere tuuleenergiapargid integreerida ja muidugi pikem perspektiiv on päikeseenergia vallas samasuguseid lepinguid sõlmida ja ma tahan öelda, et Belgia oli see, kes siin algatust üles näitas ja kiirendas kogu protsessi ja otsustas nende mitmepoolsete koostööprojektidega edasi liikuda. see avab meile suured võimalused tulevikus ja terve rida uuringuid on läbi viidud sada protsendi eh, kuni aastani eh, aastani kaks tuhat viiskümmend on plaanis neid võimalusi suurendada. nii et tähtis on, et me võtaksime kohustusi Euroopa Liidus omalt poolt, mis oleksid auahned ja edasiviivad ning me peame arutama kindlasti nõukogus neid asju kogu aeg põhjalikult. esimees, kallid kolleegid, need on lihtsalt mõned asjad kokkuvõtteks meie tehtust aga hea meelega vastan küsimustele. ma tervitan seda, et me oleme saanud nii tihedat koostööd teha Hispaaniaga kui eesistujaga eh, meie kuue kuu jooksul ja Ungari tuleb meie järel esimesel jaanuaril eesistujaks, aga nendega oleme väga tubli koostööd teinud, eriti kolleegiga härra Velikiga. nii et tõesti, see kolmepoolne trialoogi vorm on väga tähtis, sest ainult nii me tagame eesistumiste vahetumisel järjekindluse ja järjepidevuse. homme me anname siis teatepulga üle järgmisele eesistujale. igatahes vastan hea meelega nüüd teie küsimustele. härra minister, suur tänu, suur tänu ettekande eest ja suurepärase koostöö eest sellel poolaastal ja ma arvan, et see, mida te lõpuks ütlesite, on väga tähtis. üha rohkem tasub ennast ära see, et kolm eesistujamaad koostööd teevad ja omavahel asju kokku lepivad. et iga poolaasta ei algaks suurte üllatustega, see toimis väga hästi Hispaania, Belgia ja Ungari vahel ja loodetavasti ka edaspidi. järgmiseks esimene kolleeg, kes saab sõna. ala ministru za uh, zelo, zelo. suur tänu, ütleb proua Jordan, siis oli suur tänu, et andsite mulle sõnu. suur tänu, härra minister, selle suurepärase ja huvitava sissejuhatuse eest. me saime väga palju informatsiooni teie töö kohta ja ürituste kohta, mis on juba toimunud ja veel tulemas. Te mainisite oma prioriteete. Te rääkisite Belgia prioriteetidest ning ma tahaksin äh, esitada paar kommentaari ning tõstatada mõned küsimused, mis minu arvates äh, peaksid tulevikus leidma arutamist just energiaministrite kohtumisel. lubage mul kõigepealt alustada millegagi, mis kohe kindlasti on Euroopa küsimus ja millega tuleks tegeleda tõsiselt. nimelt äh, seadusloome rakendamine meil on teine ja kolmas liberaliseerimispakett ja isegi teise paketiga, paketi rakendamisega on meil probleeme, ma isegi ei taha teada, mis juhtub kolmanda paketiga. on tõsi, et Euroopa Komisjonil on siin vastutus kanda, kuid ministrid saavad veelgi rohkem ära teha. Nad saavad olla palju tõhusamad just äh, õigusloome rakendamise osas ning äh, ma tõesti tahaks, et ministrid tegeleksid selle tähtsa küsimusega iga kord, kui nad kokku saavad. teiseks, viimaste aastate jooksul oleme me energiavaldkonnas välja töötanud terve rea strateegiadokumente. võiks isegi öelda, et meil on rohkem dokumente kui vaja. meil on need strateegilised dokumendid selleks, et saavutada oma eesmärke, kuid me ei saavuta neid mitte kunagi, kui me ei töötab välja dokumente ka tööstusvaldkonna jaoks nii, et nad peaksid neid rakendama. ja energiasektoril on praegusel hetkel vaja pikaajalist stabiilsust, etteennustatavust ja selget eesmärki, mida ei muudetaks äh, iga igal aastal uuesti ja kui me räägime kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast, siis komisjon on siin praegusel hetkel juba rääkimas strateegiast aastaks kaks tuhat kolmkümmend, kuid meil tegelikult oleks vaja hoopis strateegiat kuni aastani kaks tuhat viiskümmend. meil on vaja järjekindlust ja stabiilsust selleks, et majandus saaks ähm, investeerida usalduslikus õhkkonnas. kolmandaks, te mainisite ka arutelusid ähm, ähm energiainfrastruktuuri rahastamist ma arvan, et me peaksime rohkem rääkima järjekindlusest erinevate vahendite vahel. Teie olete kliimamuutuste ja energiaminister. mis puudutab kliimamuutusi, siis me oleme võtnud endale kohustuse heitmeid vähendada, samal ajal aga me teame, et meil tuleb äh, lõplikult rakendada siseturg, kõik need toetusmehhanismid, rahastamismehhanismid, toimivad paralleelselt. aga to-, toimivad paralleelselt ja tegelikult õgvendavad äh, siseturgu, nii et meil oleks vaja just järjekindlust erinevate meetmete rakendamisel. ja minu viimane punkt, te mainisite, et energia ja kliimalal me ei ole piisavalt edukad olnud. ja te ütlesite, et meil tuleb rohkem pingutada ja te räägite sellest lõunapausil ministritega. ma võin teile öelda, mida te lõunapausil räägite, jah, te ütlete, et meil tuleb rohkem pingutada, kuid mitte midagi ei juhtu. nii et ma ei ole teiega päris nõus ja seepärast küsin teilt, kas teil on konkreetsemaid, selgemaid ettepanekuid selle kohta, kuidas olla edukam just energiatõhususe küsimuses ja kas te arvate, et õiguslikult siduvad energiatõhususe eesmärgid lubavad meil tõesti ka tõhusamaks muutuda. suur tänu, järgmiseks kolleeg Markis, palun. Eh, eh, eh, suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra minister, et olete täna siin ja tahaksin teid õnnitleda tahaksin teid õnnitleda teie suurepärase töö eest ja loodetavasti loote te tõesti ka aluse jätkusuutlikuks energiavaldkonnaks Euroopa Liidus. tahaksin rääkida ka energiavaesusest. väga hea algus on tehtud, kuid väga palju on veel vaja ära teha. meil tuleb just raamistik defineerida, vaadata statistikat ja koordineerimistööd ning kogu seda tööd selles valdkonnas tuleb ka jätkata tahaksin nüüd keskenduda küsimusele, mis on väga suure tähtsusega. nimelt äh, tarbijate huvid ja säästmine. tööstuskomisjonis me oleme sellest päris palju rääkinud. eile oli väga külm päev ja ma nägin, et lampidest pingviinid on püsti pandud Euroopa Komisjoni ette, nii et võib-olla Euroopa Komisjon peaks olema natukene jõulisem, kui ta räägib energiaküsimustest. kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on tehtud äh, ettepanek, et nelikümmend neli miljonit eurot on võimalik äh, säästa säästa majade äh, soojustamise koduse energiatarbimise kaudu kuid selleks, et seda kõike saavutada, tuleb meil rohkem pingutada. meil, me rääkisime siin hiljuti energia märgistamisest Euroopa Parlamendis, kuid on veel terve rida asju, millele keskenduda. energia säästmine on midagi, mille osas mina olen väga optimistlikult äh, meelestatud. Te ütlesite, et kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks peaksime me olema võimelised viiskümmend protsenti oma energiast äh, säästma, kuid meil ei ole siduvaid eesmärke. ja minu arvates on väga tähtis, et me liiguksime siduvate eesmärkide poole nii kiiresti kui võimalik. siduvad eesmärgid ei ole võib-olla kõige paremaks vahendiks energiatõhususe tagamisel, kuid parem see kui mitte midagi. kui me kahe tuhande kahekümnendal aastal soovime äh, tarbimist vähendada kahekümne protsendi võrra, siis on väga tähtis, et me liiguksime võimalikult kiiresti edasi, töötamaks välja raamistiku selle eesmärgi saavutamiseks ka korrektsete võrdlustähistega. Te rääkisite ka rahastamisest. ja fondidest, mis on just mõeldud kohaliku energia tarbimisest. mina näiteks leian ka, et meil on vaja kohalikku või seda mikroenergiat. seda ei ole aga teie poliitikas siiamaani väga palju käsitletud. meie peame tarbijatele andma võimaluse mitte ainult säästa energiat, vaid ka toota energiat ja see oleks väga võimas vahend. ja tahaksin teilt veel küsida, kas teil on kavas tagada ka see, et fondid tegelevad selle küsimusega ja kui jah, siis äh, kui kiiresti on meil võimalik saada need nutikad võrgustikud ja liikmesriikidel on siin väga palju ära teha ja ma tahaksin teada, kuidas te kavatsete liikmesriike kaasata sellesse töösse. suur tänu, järgmiseks härra Vadi. suur tänu, suur tänu, minister, et te tulite siia ja et te nii palju sellele teemale olete tähelepanu äh, pööranud ja ma tahan teid õnnitleda ka kogu selle töö eest, mida Belgia eesistujana on teinud. Te olete Euroopa Liitu kõvasti edasi viinud. me teame, et teil on Belgia valitsemisega probleemid, aga äh, ma igatahes tahan teid tänada selle eest, mida te olete eh, teinud Euroopa heaks. nüüd euro energiatõhususest. palun eh, ärge looge liiga palju struktuure. meil on eh, tohutult palju Euroopa organisatsioone, millel on oma juhid ja mis lähevad Euroopa maksumaksjale kõvasti maksma Eh, meie tahame, et eh, siseturg areneks eh, tarbijate kaudu. loomulikult on meil või, vaja koondada tähelepanu tarbijatele, sest et peab ütlema, et liberaliseerimine jahmatas meie kodanikke, hinnad läksid üles meil on vaja mingisugust eh, jälgimiskeskust, et infot edastada ja ma ei tea, kas oleks kasu eh, mingi parlamendi algatustest selleks, et kaitsta eh, et kaitsta tarbijaid, võib-olla teha seda siseturukomisjoni kaudu. Teie nimetasite siin energiat ja kliimat aastat kaks tuhat kaheksa kus Prantsuse eesistuja tegi väga palju selles osas ära, töötati välja äh, äh, mitmesugused mehhanismid ja Euroopa Komisjon äh, pidi vaatama siis, kuidas see, kõik see, mis tehti, mõõduta, puudutas töökohtade arengut mina olen täiesti kindel, et, et Euroopa Investeerimispank mängib siin oma rolli. investeerimine Euroopa jaoks on keeruline ja väga sageli tahetakse ainult loota e, investeerimispanga peale, aga tegelikult meie tahaksime, et e, investeerimispank jääks ikkagi pangaks ja meile tundub, et meil on vaja Eh, et investeeringud oleksid pandud ka eh, Euroopa Liidu eelarvesse, näiteks ITER, näiteks DZTEC ja nii eda, edasi, et need suured investeerimisprojektid eh, oleksid eelarves. mina küsisin volinik Oettingeri käest sedasama asja ja ei saanud Äh, selles osas selget vastust, mida teie arvate, kas oleks vaja ühte niisugust mm, ettevõtet, mis ostaks äh, gaasi näiteks Kaspia regioonist? ja nüüd minu äh, lõppküsimus oli jälle poliitiline küsimus, küsisin ka voliniku käest ja ta ei vastanud sellele, kas meie kodanikena ja kodanike esindajatena saame mingisuguse garantii, et et eh, gaas, et gaasitarned ja energiatarned jäävad ikkagi avalikkuse kätte, eh, sellepärast et praegu me näime, näeme, et toimub liberaliseerimine ning eh, praegu me näeme, et et liberaliseerimine võib viia selleni, et näiteks Gazprom saab lõppude lõpuks endale kõik kõik äh, gaasi, äh, gaasi, kogu gaasimajandus Euroopa, kas te ikkagi suudate meile tagada seda, et need asjad jäävad Euroopa kätte? suur tänu, äh, ütleb proua Hiimner, ma tänan ministrit, et ta tuli siia, et te tegite kokkuvõtted oma tööst ja kui te nüüd räägite enda eh, edukusest, siis eh, millised eh, ülesanded annate te prioriteetsena üles oma järeltulijale, eesistujale maale Ungarile? Te rääkisite siin energiatõhususest, see on üks niisugune valdkond, mis tekitab palju muret ja teie ütlesite, et paistab, et see kahekümneprotsendiline kokkuhoid ei ole saavutatav aastaks kaks tuhat kakskümmend ja mida siis peaks parlament tegema selleks, et tagada et, et kahekümneprotsendiline kokkuhoiu eesmärk täidetakse aastaks kaks tuhat kakskümmend, kas on vaja investeeringut võrkudesse või on meil kõigepealt vaja vaadata teiste energiatootmisallikate poole, võib-olla meil peaksid olema väiksemad eh, energiatootmisüksused, mis on eh, lähemal kodanikule. kas me peaksime eh, muutma näiteks seadusandlust, kas me peaksime tegema midagi selleks, et tagada energia kokkuhoiu ja kui me siis peaksime tegema, siis mida me, mida me peaksime tegema, milliseid direktiive muutma? kolleeg Baltšiidis, palun. suur tänu. Eh, esimees minister, aitäh et te tulite siia, et te rääkisite meile oma selgest visioonist energiasektoris äh, aastani kaks tuhat viisteist, see on pikaajaline perspektiiv ja ma arvan, et te olete meiega nõus, et kuni selle ajani äh, toimuvad teatud arengud ja institutsioonide äh, olukord muutub. ma olen nõus härra Odiga, kes ütles, et kui mõned liikmesriigid Eh, kus eh, toimub turu liberaliseerimine eh, ja kus nendel on sellised suured rajatised, näiteks tuumajaamad, aga nendel ei ole piisavalt finantsvahendeid, siis nendel on tegelikult oht, et erainvestorid hakkavad kontrollima Euroopa Liidu rahadega loodud rajatisi ja meil on, oleks vaja eh, harmoneeritumat poliitikat eh, selles valdkonnas. kas te ei arva, et me peaksime eh, hakkama mõtlema praegusel hetkel, millised on liikmesriikide soovid ja koordineerima neid soove Euroopa Liidu tasemel? sellisel juhul on meil tunduvalt selgem ülevaade äh, mis toimub ja ma ütlesin ka eile eh, volinik Oettingerile, et me peaksime hakkama vaatama juba praegu üle, milline on olukord liikmesriikide eh, elektrijaamades ning me siis koostaksime nimekirja nendest liik-, eh, liikmes, tähendab, et me peaksime koostama nimekirja uutest ideedest, mis meil on taastuvallikatest ja nii edasi, niimoodi me ootaksime, hoiaksime koht, kokku eh, aega ja raha ja eh, niimoodi me saaksime ju, luua ka Euroopa Liidus eh, ühtsema energiaturu. ja minu järgmine küsimus on selline, et rahva või et parlamendi president härra Fuusek ja siis nõukogu tegid avaldusi selle kohta, et on vaja Eh, luua rakkerühm, mis hakkab ostma mm, energiat kolmandatest maadest. mis teie sellest asjast arvate? suur tänu nende küsimuste eest ja annaksin nüüd härra ministrile sõna vastata neile. Merci, mesdames et messieurs, chers collègues. ma tänan, mu daamid ja härrad, kallid kolleegid ütlen paar sõna kõigepealt energiakasutuse efektiivsuse kohta veel kord, paljud küsisid selle kohta ja ma tervitan seda, see näitab seda, et tegemist on teemaga, mida peetakse oluliseks. nii tulebki talitada. Te teate sama hästi sellest arutelust, mis käimas on, Euroopa Parlament, eh, siis oli vastav raport, neid on lausa kaks sel teemal ja järeldused olid enam-vähem ühesugused. ja seal oli ka tõstetud küsimus siduvatest sihtmärkidest, aga enne kui ma selle juurde tulen, siduvad eesmärgid, ma arvan, et äh, tuleb rohkem ära teha selleks, et energiakasutuse efektiivsus tõesti muutuks Euroopa Liidus äh, energiapoliitikas prioriteediks number üks. kui me vaatame energia ja kliimapatetti, seal on CO2 eesmärk, taastuvad energiaallikad ja siis tuleb energiakasutuse efektiivsus kolmandana. ja see viimane on väga-väga tähtis. kõik on veendunud selles, et see on kõige parem viis, kuidas edasi liikuda, kui te ei tarbi, siis on parem, kui te vähem tarbite, jääb rohkem järele ja parem tarbida vähem, kui et toota rohkem võib arvutusi muidugi teha, aga keskkonnale oleks see kõige parem ja ühiskonnale ka kõige parem, kui väheneks tarbimine ja kokkuhoid. aga eh, samas energia kliimapaketis on see kolmandal kohal ja kõige vähem on sellega tegeletud erinevate prioriteetide hulgas, mis nõukogul on ja ka, ka tippkohtumisel äh, veebruarikuus äh, käsitletakse, on just energiakasutuse efektiivsus. strateegias kakskümmend kakskümmend räägitakse ka sellest muude prioriteetide hulgas. aga ta peab kolmest-neljast prioriteedist esimeseks tõusma tähtis on, et kõik Euroopa institutsioonid ütleksid, et see on see kõige tähtsam eesmärk mis Euroopa Liidul on, me tahame Euroopa Liiduga juhi rolli võtta energiakasutuse efektiivsuse vallas eh, ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja ka pärast seda aastaks kaks tuhat viiskümmend. aga meil on vaja siin konkreetseid kohustusi, et seda saavutada. loomulikult me peame jätkuvalt eh, tegelema standardimisprojektidega. standardid on ju tõestanud oma tõhusust ja delegeeritud aktid, mis meil on, Äh, on väga efektiivne instrument. kui me vaatame standardit äh, näiteks autode puhul, autotööstus ju aastaid hiilis kõrvale nendest standarditest, üritas neid vältida, aga niipea, kui me äh, liikusime üha siduvamate standardite poole, siis keskmine heitmete tase autodel kogu Euroopa Liidus hakkas palju kiiremini vähenema, kui me üldse kujutasime ette, kui me oma standardeid kavandasime. see on väga hea signaal meie tööstusele. ja ma olen teiega, proua Jordan Sisliga nõus selles, et on vaja selge sõnum saata tootjatele. Nad peavad teadma, et nad peavad investeerima teadus-arendustegevusse ja kui me standardimisega jätkame, meil on vaja vaadata kõigepealt nende sektorite poole, kus ei ole üldse standardeid. loomulikult me ei taha bürokraatiat suurendada ja harmoneerida ainult harmoneerimise pärast, aga kui me tahame teadusuuringutes tööstuses maailma liidriteks saada, siis me peame ka teadma konkreetselt, millest jutt. Belgias me loome Euroopa Keskkonnaagentuuri, föderaalagentuuri ja me praegu määratleme kõiki neid sektoreid, kus standardid praegu puuduvad. ja ma kordan siin ennast üle, et tähtis on need standardid kasutusele võtta, sest siis tööstus teab, milliseid tegevusnäitajaid nad peavad taotlema. ning sellel on ka selline positiivne doominoefekt. täna näiteks äh, suured tööstuskatlad ja soojussüsteemid, äh, topeltaknad. Äh, Need on kõik väga tähtsad valdkonnad, kus praegu standardid täna Euroopa Liidus puuduvad. ja on lausa absurdne, äh, milline olukord on tekkinud ja meil tuleb kõik see parandada järgmistel aastakümnenditel ja kõik uuesti moderniseerida ja ümber seadmestada seetõttu. kui me vaatame USA-le, agentuurid, kes on tegevad selles valdkonnas, on kehtestanud väga palju standardeid ning see mõjutab nende uurimise arendustegevust positiivselt, tõukab seda tagant. nii et see on see esimene samm, mis tuleb astuda. teiseks, teadusuurimistegevus peab tagama, et eh, energeetika ja efektiivsus on prioriteetne uurimisvaldkond ja jälle siin me ju teame, meil on väga palju innovat-, praktilisi tehnoloogiaid, aga meil peab neid veelgi juurde tulema, tähtis on ka neid levitada korralikult. kolmas samm on teisigi äh, avaliku toetuse vorme, jah, subsideerimine, kaasfinantseerimine, aga ei saa rahastamist esiplaanile seada, kõigepealt on vaja poliitilist eesmärki, siis on vaja standardid seada ja siis kolmandaks on vaja korralikest rahalistest vahendistest mõelda, et eesmärgid täita. Äh, teine direktiiv räägib ka äh, avalikest teenustest ja mõned tarnijad on mõistnud, et see avalikkuse teenindamise kohustust on võimalik väga hästi täita uute tehnoloogiate kaudu. nii et mitte ainult eesmärgid, vaid ka poliitiline reaalsus tuleb arvesse võtta, kas meil on vaja siduvaid eesmärke ja mina leian küll isiklikult, et on vaja. aga nõukogu ei ole seda veel läbi vaielnud ja eesistujana ma ei saa teile praegu selget vastust anda, kuidas asjad hakkavad olema. aga siduvate eesmärkid siduvate eesmärkide ülesanne ei ole mitte tööstusele meelehärmi valmistada, vaid tähtis on tagada, et iga liikmesriik võtab äh, üle otsustatu, selle kolmanda energiapaketi ja Euroopa Komisjon vaatab ka ikka, et see ülevõtmine korralikult toimib, nemad ju on need, kes kontrollivad ülevõtmist. aga tähtis on, et meil oleks selged signaalid ja kui meil on siduvad eesmärgid, siis on see väga kasulik liikmesriikidele. minu riigil olid äh, kolm päeva tagasi mõningad probleemid sellega, et oma taastuvenergia plaane esitada, aga meil siiski õnnestus seda lõppkokkuvõttes teha ning peab ütlema, et see on väga huvitav dokument. komisjon on palunud, et me näitaksime, kuidas me hakkame neid siduvaid eesmärke saavutama. me arutasime asja kõikide tasanditega, koha peal, koha, föderaaltasandil, tootmissektoriga ja me oleme loonud äh, sellise kollektiivsete teadmiste baasi, millest edasi liikuda ja kui me tõesti tahame olla innovaatilised energiakasutuse efektiivsuse vallas, siis tähtis on, et kõik sektorid selle kohta informatsiooni saadakse, informatsioon liigus ka sektorisiseselt. nii et ma kutsun üles neid saadikuid, kes veel ei ole veendunud palun mõelge järele sellele lumepalliefektile, sellele positiivsele lumepalliefektile, mis tekib, kui me seame siduvad eesmärgid. ja ärge arvake, et tegemist on mingisuguste tõketega või piirangutega sektoritele ja riikidele, sest tegelikult sektorite endi huvides on, nad teavad, mida neid eeldatakse ja oodatakse. nii et selged eesmärgid on väga kasulikud. Te küsisite mult terve rea küsimuse ja peab ütlema, et osa neist lähevad kaugemale kui eesistuja päevakord. ma ei hakka nüüd kõrvale hiilima küsimustest, aga ma usun, et te mõistate, et igasugused vastused, mis ma teie küsimustele annan, on pigem siiski isiklikku äh, laadi, kui et Belgia valitsuse seisukohad. nüüd äh, see ühine maks, kui asi on piiriülene mina olen alati seda pooldanud. kas selline maks on kasulik või mitte? mina arvan, et me kõik mõistame kohe, millised probleemid see maks tekitab, sest mõned riigid tegelikult ekspordivad väga palju ja leiavad, et see oleks kammitsaks, aga ma usun, kõigile meenub see suurepärane eh, ühise välistariifi kogemus. tegelikult aastakümneid on see kõige suurem sissetulekuallikas olnud Euroopa Liidu eelarvele see on see eh, imporditollimaks, mida me oleme kasutanud eh, ka poliitikameetmena ja selline maks oleks suurepärane viis, kuidas korrigeerida globaliseerumise mõjusid ja sama puudutab ka süsinikumaksu piiridel. see on jälle viis, kuidas kaitsta neid tööstusi, kes kõige rohkem üleminekuperioodil kannatavad ja samas me tagame sellega ka piisava vahendid ümberpaigutumiseks paljudes sektorites. ma väga kahetsen seda, et see tõsine mõttevahetus ei ole veel hoogu võtnud, sest tegelikult see oleks väga kasulik instrument paralleelselt rahvusvaheliste finantstehingute maksuga. solidaarsuse küsimus on samuti oluline senini me oleme tegelenud solidaarsusega üsna kaitsepositsioonidelt vaadates. me oleme loonud süsteeme, mis võimaldavad meil öö, tagada solidaarsuse ülesnäitamine kriisiolukorras, kui meil oli gaasikriis näiteks ja Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumisel paar nädalat tagasi me kinnitasime üle, et asi on tähtis, aga samas on see ikkagi kaitsemehhanism volinik Oettinger kui ka välisvolinik eh, äh,, väliskaubandusvolinik Küht on üles kutsunud näitama solidaarsust äh, vähemasti kahes valdkonnas äh,, Nabucco, South Stream, Nord Stream, see on siis energiainfrastruktuuride vallas, aga samuti on palunud, et me näitaks üles solidaarsust, kui me tegema peamiste kaubanduspartneritega asju ajame. mõned ökonomistid on öelnud, et meil tekib oma infrastruktuuride alakasutamise oht, kui meil on ainult need idatoru juhtmed ja Põhja-Atlandilt tuleb äh, veeldatud maagaas. võib-olla see solidaarsus tähendab seda, et infrastruktuur jääb alakasutuseta ja see tähendab seda, et äh, kohe dominoefektina hinnad kasvavad tarbijatele. see on tähtis mõttevahetus, mida arendada Äh, mulle me-, mõistan ka teie kommentaari Euroopa Investeerimispanga kohta. Euroopa Investeerimispank on tahtnud kogu aeg seista hea selle eest, et investeeringud ka tõhusad oleksid. loomulikult äh, tuleb vaadata, millist tasu võetakse transiidi ja edastamise eest. selge see. aga mina saan asutamislepingust nii aru, et kui me vaatame transiidioperaatorite tegevust ja seni ei ole see olnud tähelepanu keskmes, seni me oleme ikkagi rohkem tegelenud erinevate sektorite lahkulöömisega, erista-, eraldamisega energeetika vallas. mis tähendab seda, et omandiküsimustega ei ole piisavalt tegeletud. nii et filosoofia on olnud liberaalne, luua konkurents ja on vaadatud, et see ka nii toimuks. aga kui me nüüd tahame eh, seda mõttevahetust edasi arendada, peame jälle algusest, algusest peale hakkama selle peale mõtlema. härra Odi, teie rääkisite millestki, mis minu arvates on vähemuse seisukoht nõukogus ja ka mujal nüüd finantsinstrumendid. kui me vaatame viimaseid strateegiadokumente, mis Euroopa Liidus on viimastel kuudel ja aastatel sündinud, siis me näeme väga sidusat lähenemisviisi nendest dokumentidest. tähelepanu koondatakse teatud konkreetsetele valdkondadele. kõigepealt meil on infrastruktuuripakett, kakskümmend kakskümmend strateegia kus on kõik meie eesmärgid selles valdkonnas kokku koondatud ja selle alusel me loome ad hoc finantsinstrumente juba projektipõhiselt. ma ei ole nõus sellega, et meil on äh, sellised sihipäratud äh, arvukad instrumendid äh, pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, aga me peame vaatama, kuidas edasi arendada kuni aastani viiskümmend, meil on vaja pikaajalist nägemust, teha prognoose selle kohta meil on vaja kavandada äh, avalikkuse toetusi infrastruktuuridele ja nii edasi ja nii edasi. tähtis on, et kõikides meie tegemistes me oleksime järjekindlad ja järjepidavad, nii nagu me oleme seda seni olnud. ma arvan, et ma vastasin kõikidele küsimustele, mis mulle esitati. suur tänu, härra minister, ka kõikide kolleegide nimel selle ettekande, informatsiooni ja suurepärase koostöö eest viimase poole aasta jooksul suur,. suur-suur tänu, parimad soovid ka teie kolleegidele, suur tänu! koosolek on sellega lõppenud.